Good morning to you all. I think tere hommikust, ma arvan, et me peame alustama. kandidaatide kuulamisega. ja härra Brenning-Maier on nüüd juba oodanud seda hetke ja me oleme alustamisega hiljaks jäänud, ma vabandan eh, enda nimel, komisjoni nimel selle hilinemise eest, nii et nüüd alustame tööga. Eh, niisiis. nagu me ringkirjas juba teid informeerisime meil on täna ette nähtud üks tund igale kandidaadile ja kandidaate on kokku kuus. kuus kandidaati kaheksast, kes on üles seatud, on meil täna kuulamisel. esimese vooru kandidaatide kandideerimiskõlblikkus nii-öelda nõuetele vastavus on üle kontrollitud ja nüüd me saame siis kuus nõuetele vastavat kandidaati ära kuulata ja pärast seda äh, hääletatakse neid kandidatuure täiskogul. ja äh, hääletamisõigus on saadikutel äh, ja me palume, et saadikud väga põhjalikult vaagiksid kõigi kandidatuure kõigepealt. nüüd igale kandidaadile me anname sõna enda tutvustuseks kõigepealt. E, ja meil on olemas ka kirjalikud küsimused ja vastused nendele kirjalikele küsimustele, mis on ka välja saadetud ja avaldatud ja kui on kandidaat ennast tutvustanud, siis on võimalik saadikutel küsimusi esitada. esimene küsimuste voor eh, on meil korraldatud nii, et eh, sõna saavad kõigepealt koordinaatorid, kõikide fraktsioonide koordinaatorid, kes siin kohal on, saavad sõna ja pärast eh, teine voor juba tugineb siis fraktsioonide suurusele Äh, ja nii on võimalik küsimusi esitada, aga meil on ka vaba mikrofon, kui aega üle veel jääb. aga palun, kallid kolleegid, pidage ajast kinni, meil on vaja täna ära kuulata kõik kuus kandidaati. ja me peame mõtlema äh, ka kandidaatide aja peale ning äh, nüüd peame tasa tegema väikese mahajäämus, mis meil on aja poolest tekkinud nii et annangi nüüd kohe sõna esimesele kandidaadile ja jälle vabandan veel kord, et meil algusega selline viivitus on tekkinud. aga igatahes kõigile kandidaatidele me lubame üks tund. The... ma tänan selle võimaluse eest tutvustada oma kandidatuuri jah, ma saaks ka inglise, hollandi keeles kõneleda mm, oma emakeeles, aga ma arvan, et ombudsmanina ma pigem siis kasutan inglise keelt, et otse ennast tutvustada. mul on suur au tutvustada oma kandidatuuri Euroopa ombudsmani ametikohale ja ma vastan kolmele küsimusele. esimene, kes ma olen, teine, mille eest ma seisan ja kolmas küsimus, miks ma kandideerin nüüd esimene küsimus, kes ma olen? viimasel kolmekümnel aastal olen ma saanud suured kogemused kohtunikuna, äh, apellatsioonikohtu asepresidendina ja õigusala professorina. ma olin Leideni ülikoolis fakulteedis dekaaniks ja olen läbirääkimiste spetsialist, äh, samuti ekspert vahendustegevuses ja konfliktide lahendamises ma olen olnud Hollandi ombudsmaniks üle kaheksa aasta, mind valiti ametisse tagasi ja kogu parlament toetas mind eh, peale Vildersi eh, fraktsiooni sellele ametikohale ja ma olen alati tegutsenud sõltumatult ja erapooletult ja sellega olen pälvinud avalikkuse, eh, valitsuse ja parlamendi austuse ja hiljuti sotsiaalküsimuste ka tegelev Hollandi ajakiri eh, iseloomustas mind kui kodanike kaitsjat, kui mm, erapooletut vahendajat ja artiklis öeldakse, et keegi ei ole kahtluse alla pannud minu siirust ja minu ausust. ja minu jaoks on väga tähtis lihtne sõnakasutus. meediakanalites olen ma kogu aeg olnud tihedas kontaktis kodanikega, olen andnud intervjuusid ajalehtedes ja samuti on mul kolumn eh, iga nädal meie kõige suuremas päevalehes ja tihti esinen ka televisioonis ja ma olen juba üsna tuttav rahvale ja ma saadan teile ka e-posti teel oma kolumni tekstid järgmisel nädalal. nii et eh, head valitsemistavad ma olen siin esind-, liidrirollis olnud meie riigis. inimesed pöörduvad minu poole, sest nad usaldavad mind ja minu lähenemisviisi. ja see, see puudutab ka whistleblower'id nii-öelda. Äh, ajakirjanikud ja meedia usaldavad seda, et ma olen sõltumatu ja äh, kui valiti valiti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ajakirjaniku, siis äh, ma olin peamine spiiker sellel valimise protsessis ning teistelgi pressiüritustel olen olnud peakõnelejaks. ja uurivad ajakirjanikud ja ministeeriumid Haagis on kutsunud mind vahendama äh, ja kontakte parandama. ma olen ka innovaator ja loominguline innovaator, resoluutne, aga samas pehmekäeline ja viimasel kaheksal aastal on meie ombudsmani büroo muutunud kodanike jaoks selliseks keskuseks, kuhu on hõlbus pöörduda ja samuti meie ametiasutused pöörduvad meie poole oma teenuseid paremaks muuta. ja meil on suur äh, projekt käsil, millega me tahame veelgi parandada avalikkusele osutatavaid teenuseid ning äh, õigusmenetlusi Eh, kuuskümmend protsenti kõikidest kaasustest tegelikult ei ole vajalik üldse kohtu vahendusel, eh, on võimalik kohtuväliselt lahendada ja mina olen selle projekti eestvedajaks. selline probleemide lahendamine meie ombudsmani poolt on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu, meil on koostööprojektid Tšehhiga, Rumeenia, Bulgaariaga, Eesti ja Serbiaga ja eh, hiljuti ametisse nimetatud Ühendkuningriigi, Rootsi ja Taani ombudsmanid on näidanud huvi selle vastu üles, kuidas meie probleeme lahendame. ja hiljuti Rootsi ombudsman ja tema kaksteist personaliliiget käisid meil külas meie büroos, et tutvuda meie tööga ja paar nädalat tagasi nõustasin ma Kopenhaageni linna selles, kuidas nemad oma eh, teenuseid avalikkusele paremaks saavad muuta ja ma ootan küll aga Ühendkuningriigi ombudsmani jälle järgmisel nädalal. E, nii et e, kolleegid on minu valinud ka rahvusvahelise ombudsmani instituudi Euroopa Nõukogu presidendiks meie piirkonnast. nüüd, mille eest ma seisan? E, hea jurist alati mõtleb kõikide juhtude puhul inimlikule mõõtmele, isegi kui need on väga keerulised juhtumid. avalikus halduses see inimlik mõõde on tihtipeale midagi, mis jääb kahe silma vahele ja minu motoks on, et eeskiri on eeskiri, aga mitte ainutähtis asi Eh, kui nüüd liiga palju rõhku pannakse õiguslikule mõõtmele, siis ei ole see hea, aga samas õiguslikud teadmised on väga tähtsad ombudsmanile, arvestades seda, millised juhtumid ombudsmani lauale tulevad. näiteks Olafi juhtum, Itali juhtum, eh, läbipaistvuse inimõiguste alased juhtumid. minu arvates on seejuures väga tähtis, et Euroopa ombudsman oleks juristi Eh, hariduse taustaga. ta peab olema sõltumatu ja mitte ainult järgima oma personali nõuandeid, vaid olema juhi rollis. ja juhi roll õigusküsimustes on väga oluline selleks, et välja töötada Euroopa Liidu heade haldustavade eeskiri. kodanikud, äriühingud, organisatsioonid tihtipeale kaovad ära selles eeskirjade rägastikus, mis meil on Euroopa Liidus ja härra Diamanduros on väga õigesti selle küsimuse võtnud päevakorda ja mina tahaksin anda sellele tema algatusele ka oma ametiks olemise aja jooksul uue tõuke. nüüd inimliku mõõtme leidmine on väga keeruline protsess kui kodanikel on probleeme avaliku halduse asutustega, siis ei ole neil abi sellest, kui menetlus, kaebusmenetlus on väga pikaleveniv ja keeruline, nad tahavad oma probleemidele lahendust. kui nad kiiresti vastust ei saa äh, ja kohe ei saa mm, ja kui nad, äh, siis on nad pettunud ja kui äh, nad tahavad põhjuseid kuulda, siis rääkige neile sellest, kui nad tahavad hüvitist, siis tagage see neile. tähtis on tagada lahendus veel nende probleemile samal päeval, samal nädalal või samal kuul, kui see vajalik on. ombudsman ei tohi olla bürokraat ja tema büroo ei tohi olla bürokraatlik. kaebuste lahendamine ei ole ju eesmärk iseenesest aga teisest küljest eh, kaebustest me saame informatsiooni selle kohta, millised struktuursed probleemid on nende kaebuste taga. ombudsmani jaoks on tähtis analüüsida neid probleeme ja süsteemsete uurimiste kaudu eh, taotleda struktuurseid parendusi ja nii saavad institutsioonid palju õppida kaebustest ja seda meetodit kasutades mul on õnnestunud tublisti kiiresti edasi liikuda mitmetes valdkondades, kodanikud paremini kaasata otsuste langetamise protsessi, kahjude hüvitamine ja seda kõike lihtsalt asju selgitades. ja kindlasti on vaja ka meediakanaleid paremini ära kasutada ombudsmani töös sellega kaudu, et tugevdada meedia kaudu kontakte kodanikega ja väga tähtis küsimus on ka see, et millised äh, kaebused ombudsmanini ei jõua. siin äh, me peame ka olema väga tähelepanelikud meie büroos. ja viimane küsimus, miks ma siis kandideerin? minu abikaasa sündis Tšehhoslovakkias ja pärast Praha kevadet aastal tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa tuli ta Hollandisse. ja osaliselt äh, tänu tema eluloole on Euroopa minu jaoks midagi, mis ei ole lihtsalt paberil reaalsus. vabadus ja rahu on minul otseselt seotud Euroopaga ja vaatamata sellele kriisile, mis meil on, Euroopa Liit on meie kõigi tulevik. Euroopa ei ole pelgalt institutsioon ja ma olen mures sellepärast, et kodanikud ei usalda Euroopat ja tema institutsioone. minu varasemad uurimised need äh, on internetis üleval, on näidanud mulle, et meie institutsioonide keerukus ja õigussüsteemine keerukus äh, toob kaasa selle, et kodanikud ei mõista, äh, kuidas valitsuse tegemised nende elu puudutavad ja me peame mõistma seda. usaldus on peatähtis minu arvates. usaldus tugineb kahele sambale, läbipaistvus ja õiglus. kõigepealt läbipaistvus loomulikult on huvid, mis õigustavad läbipaistvuse kitsendamist mõnikord, aga mina arvan, et Euroopa Liidu valitsus peab olema avatud valitsus ja ainult piiratud ulatuses tohib olla salastatust. uuringud näidavad, et kodanikud tahavad teada, mis siis toimub, et nad tahavad aru saada ja määruse kümme nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks kohandamine peaks olema meie päevakorras kõrgel kohal. ja teiseks, ombudsman peab võitlema heade valitsemistavade eest ja inimõiguste eest, sest see veenab kodanikke, et institutsioonid on õiglased ja tegutsevad nende huvides. valitsus, sealhulgas ka Euroopa valitsus, ei saa ainult positiivseid otsuseid langetada, mõnikord ta Eh, valmistab pettumust kodanikele, aga tähtis on, et kodanikud sellele vaatamata tunnetaksid, et neid koheldakse õiglaselt. isegi kui tegemist on negatiivsete otsustega. läbipaistvus ja õiglus eh, puudutavad mind väga lähedaselt mitte ainult kui juristi, teadlast, ombudsmani, aga ka kui inimest ja sellepärast eh, ma olen väga motiveeritud ombudsmani ametikohale asuma. You, suur tänu, härra Brenning-Maier. ma tänan teid selle väga selge tutvustuse eest ja tänan ka selle eest, et te ajast kenasti kinni pidasite. nüüd ma loodan, et isegi meie saadikud suudavad ka ajast kinni pidada. kõigepealt härra Jaar. ja, äh, suur tänu proua esinaine, suur tänu, härra Brenningmaier, jah, ütlesite, et kena, kui ajast kinni peetakse. E, jah, ma loodan, et ombudsmani töö saab olema efektiivne ja veelgi parem kui praegu. aga mul on siin viis e, küsimust ja e, kõigepealt tahaksin küsida midagi, mida siin parlamendis on väga palju arutatud, nimelt sõltumatus Eh, nimelt, kui kõneks on teie sõltumatus, kuidas siis te eh, määratlete seda sõltumatust enda jaoks? ja kus on need punased piirjooned, millest üle ei astuta? meie siin Euroopa Liidus ka eh, tõmbame neid punaseid jooni, mõned tes liikmesriikides nagu Saksamaal ombudsmani ametikohta ei ole, teistes liikmesriikides jälle on väga tugevad ombudsmanide institutsioonid. mõned leiavad, et ombudsman peaks olema neutraalne parlamendiliige. Rootsi ja Holland tahavad seda teed minna, mida teie sellest arvate? kas ombudsman peaks ka olema parlamendi saadik? see oli minu esimene küsimus. nüüd teine küsimus puudutab Äh, teie programmi, mis on need kolm kõige tähtsamat küsimust teie jaoks, mida te tahaksite käsitleda ombudsmanina? ja siis Euroopa Liidus ombudsmani ametikoha nähtavus. Äh, te ütlesite juba selle kohta ühte ja teist. ma arvan, et nähtavus on väga oluline, tähtis on, et kodanikud näeksid ombudsmani milline on teie nähtavuse kontseptsioon, kuidas äh, kodanikud paremini saaksid näha ombudsmani tegemisi? järgmine küsimus puudutab põhiõiguste hartat. seda hartat kasutatakse ainult sellisel juhul, kui Euroopa Liidu õigust kohaldatakse kas te ei karda, et sellest saab komistuskivi ombudsmani ametis? jah, arutatakse seda teemat praegu väga aktiivselt. põhiõiguste harta pakub suurt huvi kodanikele. aga tihtipeale komisjon ütleb, et, et kui nende poole pöördutakse, et neil ei ole pädevust reageerida, sest tegemist ei ole Euroopa Liidu õiguse kohaldamisega antud juhul. ja minu viimane küsimus. Eh, kuidas te näete oma suhteid Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoniga? ma tänan, härra Jaar. nüüd saab sõna härra Berman sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. meil ei ole koordinaatorid siin kohal, nii et palun, sõna on teil. I would just ask the question eh, minul on küsimus härra Brüning-Maierile Eh, mis teie arvates on kõige suurem erinevus liikmesriikide ombudsmanide vahel ja Euroopa Liidu ombudsmani vahel? ja kuidas te käsitlete nende erinevaid rolle? Eh, kas teie nagu täiendate liikmesriikide ombudsmanide rolli või kuidas? igatahes erinevus on ju olemas nende kahe vahel. suur tänu, järgmine proua Auken. ma tänan. tänan ettekande tutvustuse eest ja ma tahaksin lisada härra Bermani küsimusele, et kui te räägite nähtavusest, siis ma usun, te teate ka seda, et väga suur on erinevus öö, ombudsmani ametil liikmesriikides ja teiselt poolt Euroopa Liidu tasandil. mina olen olnud ka parlamendis pikka aega kodus ma tean, kui raske on ennast nähtavaks teha. kuidas teie seda kavandate? siin ei piisa ju vagadest soovidest. ja veel, lisaks härra Bermani küsimusele, institutsioonid kritiseerivad siinseid institutsioone. Äh, aga see ei ole nii, nagu teil kodus äh, Hollandis kas teie olete kogenud seda, neid raskeid võitlust, mis toimub institutsioonide vahel võimu eest? ja äh, kõik need poliitilised toed, poliitiline tugi, mida te selleks vajate, ma ei pea silmas sidemeid poliitilisi, aga poliitilist tuge, mida te oma võitluses vajate. ja öö, äh, nüüd see sõltumatuse definitsioon, see ei ole midagi subjektiivset. on ju haldusõigus defineerib, mis asi on sõltumatus. samas läbipaistvus on midagi, mille eest me siin kogu aeg võitlust peame. meil on vaja suuremat avatust, kui senini on olnud ja see läbipaistvuse tagamine ei ole sugugi lihtne tagada, kui näiteks parlamendi president on sellele vastu. meil petitsioonide komisjonides on küll soov suure, suure avatuse läbipaistvuse järele ja te rääkisite siin määrusest äh, tuhat nelikümmend üheksa, kaks tuhat üks. Äh, kas teie äh, ka hakata tegelema selle hea haldustavaga, millest on nii palju räägitud. ma arvan, et meil oleks vaja määrust, Eh, hea haldustava kohta institutsioonidele. ja läbipaistvuse just veel. Eh, väga vähe on ma näinud, et Orhusi konventsioonist räägitaks. Eh, kas teie ei leia, et see Orhusi konventsioon peaks ka äh, nii-öelda ombudsmani DNA-sse kuuluma, institutsioonide DNA-sse kuuluma, pluss veel läbipaistvus ja avatus juurde. ja viimane küsimus. Te rääkisite sellest, et te olete jurist ja väga kvalifitseeritud kandidaat sellega, aga meie praegune ombudsman, kes Eh, ei olnud juures sammu, samas on olnud väga kõrgetasemeline ombudsman, vaatamata sellele. ma tänan, härra Salavrakos. suur tänu. mina arvan, et teil kui kandidaadil on väga muljetavaldav CV ja teil on väga avatud ja siiras suhtumine. tahaksin küsida järgmist. mil määral õnnestub teie institutsioon, ombudsmani institutsioon tõhusamaks muuta? praegu me teame, et ombudsmani otsused tuginevad institutsioonidele sellele, et austatakse tema institutsiooni, aga mingit õiguslikku siduvat kohustust tema otsustel ei ole. kas teil on äkki mingid ettepanekud selles osas, kui te selles ametikoha saate? Oh, härra Chichester, palun. suur tänu ja tere hommikust, härra Brenning-Maier. kena teid siin näha meie ees. ja ma loodan, et teie mälu on korras ja samuti teie käekiri ka. mul on kolm-neli küsimust veel lisada teie küsimuste hulka. kõigepealt üldine küsimus. Teie kui sõltumatu ametiisik, vastake mulle, mida te arvate, mida tuleks teha selleks, et taastada või osaliselt taastada poliitikute mainet Eh, kas eh, ombudsmanil annab siin midagi ära teha? teiseks, kuidas ütlevad teie kogemused, kas teie olete näinud, et ametiisikud või poliitikud on ombudsmaniga valmis koostööd tegema? ametiisikutel ei ole vaja valimisi, valimistel osaleda, aga poliitikutel küll ja mõnikord äh, on vaja ametiisikutele survet äh, seetõttu avaldada. ja veel äh, nüüd see katsumus, mis teil siin täna hommikul on. sellega seoses äkki te räägiksite meile, millise menetluse te pidite läbi tegema selleks, et Hollandis ombudsmaniks saada, aitäh. Thank you, Mr. suur tänu, härra Chichester nüüd anname sõna härra Brenningmeierile vastuseks. esimene voor, palun. ja siis on teine voor. Well, thank you very much. suur tänu nende väga inspireerivate küsimuste eest ja ma üritan neile kõigile vastata. aga paraku mul see vist ei õnnestu, sest vastasel korral mul ei õnnestu ajast kinni pidada. nüüd äh, loomulikult ombudsman peab kõigepealt tegema seda, et ajast kinni pidama. siin küsiti sõltumatuse kohta. ombudsmani sõltumatus. ma arvan, et sõltumatus on oluline teema. ja ma äh, üritaksin vastata, puudutades härra Chichesteri küsimust kõigepealt. nimelt, kuidas Hollandis ombudsman ametisse nimetatakse? Hollandis võib taotleda kandideerida sellesse ametikohale ja siis on valimiskomisjon ja ülemkohtu äh, ja kontrollikoja ja Äh, riigikoga juhid on selles valimiskomisjonis ja nemad teevad siis äh, ettepaneku parlamendi valida kolme kandidaadi hulgast ja loomulikult teevad soovituse ka pädevuse alusel nende kolme hulgast kandidaat välja valida ja muidugi on ka sellised kaalutlused, kas tahetakse naisombudsmani või meesombudsmani. kõigele sellele tuginetakse ja mulle väga meeldib see menetlus, mis meil on. nüüd mitmed saadikud küsisid, et eh, kuidas on ombudsmani nähtavusega, et kuidas õnnestub ombudsmani nähtavamaks muuta kodanikele ja eh, kuidas teadvustada ombudsmani ametikohta viiesaja miljoni kodaniku hulgas. jah, Hollandis oli olukord täpselt samasugune, kui ma ombudsmaniks sain, siis temast suurt palju Hollandis ei teatud ja see võttis aega, aga täna teavad kõik, kes ombudsman on ja mille eest ta seisab, nii et mul on kogemused juba selle asjaga. ja proua Auken, ma usun, et kui te suudate kõikides keeltes rääkida, mida te valdate inglise keeles, saksa keeles, hollandi keeles, prantsuse keeles, siis kui te räägite inimestega nende endi keeles, lihtsalt, kui te internetis ennast tutvustate, Youtube'is ja nii edasi, siis sellega te oma ameti viite inimestele lähemale ja kindlasti on tähtis eh, sellised väga tehnilised küsimused eh, selgitada igapäevaelu mõistetes kodanikele. Eh, sellega me tagame suurema läbipaistvuse ka ma arvan, et üks ombudsmani eeliseid on see, et ta ei ole rangelt õigusega seotud. tema peab tuginema õigluse põhimõttele, inimõigustest kinnipidamisele. erinevalt kohtust ombudsman saab kohaldada äh, teatud olukordades head argumenteerimist ja põhjendab nii, miks ta mingi negatiivse otsuse on langetanud selles osas, mida mõni ametiasutus on teinud. ja sellepärast on väga tähtis veenda inimesi. mina olen, ma ütlesin, läbirääkimiste ja vahendustegevuse ja konfliktide lahendamise spetsialist. kui küsida, kas ombudsmanil on vaja rohkem võimu, volitusi, kas tal peaks olema õigus siduvaid otsuseid kehtestada, siis ma ütleks, et ei, see ei ole vajalik. ombudsmani kõige võimsam instrument on just õiglus, inimõigused, aga tema argumentatsioon ja oma seisukohtade kaitsmise oskus peab olema tugev. ta peab öö, omama kontakte administratsiooni ka ametiasutustega, mul on väga palju kontakte olnud nendega ja nad isegi pöörduvad minu poole ja ütlevad, et neil on olnud probleeme ja paluvad abi. ja minul on programm selle kohta, kuidas kodanike usaldust tugevdada. see leidis käsitlemist ka minu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aastaaruandes ja ametiasutused ja poliitikad, poliitikud on olnud väga rahul minu usalduse tugevdamise tegevuspoliitikaga. ja härra Jaar, te küsisite, millised on kolm kõige tähtsamat küsimust minu jaoks. kõigepealt nähtavus. on vaja veenda inimesi, selgitada inimestele, mida ombudsman teeb, miks ta üldse olemas on. teiseks, ombudsman peab tegutsema kiiresti ja vastutustundlikult Eh, kodanikud ei taha pikalevenivaid menetlusi, ombudsmani büroo ei tohi olla bürokraatlik, eh, tuleb kiirendada juhtumite lahendamist ja omada häid kontakte ametiasutustega. ja üks küsimus kõlas siin, see oli härra Chichesterilt, et kas teie kogemused on näidanud, et osad teevad rohkem koostööd ja teised ei ole nii koostöövalmid. see on tõsi. aga ma muidugi pean alustama nendest, kes on äh, Äh, rohkem koostööaldid, siis ma pean silmas ametiasutusi ja poliitikuid. Äh, ja siis hakkavad asjad edenema. nii ma olen ka tegutsenud Hollandis. Äh, jah, mul on entusiastlike poliitikute ametiasutuste grupp, kes ütlevad, et jah, näidake meile teed edasi ja siis teised juba järgivad seda eeskuju. ja kas on suur erinevus liikmesriigi ja Euroopa ombudsmani vahel? loomulikult üks tähtis erinevus on see, et Euroopa ombudsman töötab abstraktsemal tasandil. Euroopa õigus ja Euroopa Liidu institutsioonide töö on abstraktsemal tasandil ja see tähendab seda, et enamikel juhtudel, mis seonduvad Euroopa õigusega, Äh, nõuavad seda, et ma oleks kontaktis äh, liikmesriikide ombudsmanidega, liikmesriikidega, et kodanikele tõesti õigus tagada. Äh, meil on võimalik Euroopa tasandil välja tuua mõned väga tähtsad küsimused, mis puudutavad õiglust, läbipaistvust ja see, kui meie Euroopa Liidu tasandil nendega tegeleme, siis me saadame sellega välja sõnumi kodanikele ja nad eh, tunnevad, tunnetavad, et nad on kaitstud. ja see on väga tähtis. Whistleblowers, need informaatorid alati võivad pöörduda meie poole ja siis eh, nad ka teavad, et neid käsitletakse, käsitletakse õiglaselt. ma arvan, et ma vastasin enamikele küsimustele jah, Orhüsi konventsioon, jah. tõepoolest, ma arvan, et ombudsmani jaoks on küsimus järgmine. kas ma pean ombudsmanina tehniliselt tõlgendama Orhüsi konventsiooni või pean ma hoopis põhimõtteid sellest konventsioonist kohaldama. nimelt läbipaistvus, õiglus. Äh, nii et ühelt poolt äh, tõesti ma olen äh, Orhusi konventsiooni elementide eest väljas oma töös, ma kasutan neid põhimõtteid, mis seal kirjas on. ja kui te ütlete, et isegi Euroopa Parlamendi president on läbipaistvuse vastu et kuidas siis talitada. ma ei arva, et alati peaks kohe võitlema kukkuma. ma tean, et poliitikud mõnikord äh, ka kasutavad üsna ränki võtteid, aga mina vahendajana, läbirääkijana olen saanud sellise kogemuse, et on võimalik saavutada oma eesmärk äh, ka nii, et konfrontatsiooni ei satuta. suur tänu, nüüd teine voor, härra Cashman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 Äh, in den Niederlanden? Und zweitens, äh, haben Sie was dagegen tun können, gegen diese Diskriminierung? Vielen Dank. Thank you. This was the last question, so okay. again the floor to you. Thank you, Mr. Cashman, for uh, your uh, important question about um, uh, the access of the public to documents and balancing access to doc documents uh, with the need for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 Woohoo.

So we have the second candidate, Mr Jäger and uh, nüüd on meie ees teine kandidaat, härra Jäger. suur tänu selle eest, et äh, esitlete end siin äh, meie komisjoni ees. Teil on nüüd äh, aega enda tutvustamiseks ja siis läheme küsimuste juurde parlamendiliikmetelt nii et annaksin nüüd äh, teile sõna kümneks kuni kolmeteistkümneks minutiks. esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed, tere hommikust! suur tänu võimaluse eest esitleda minu kandidatuuri äh, omapärasid ja selle eest, et ma saa-, saan esitada ka enda visiooni Euroopa Ombudsmani ametikohast tahaksin tänada ka parlamendiliikmeid viiest fraktsioonist ja kümnest riigist, kes oma allkirjadega on mind toetanud. parteiülene ning riikideülene toetus on väga tähtis ja Euroopa Ombudsmani usaldusväärsus ka sõltub sellest. millised on väljapaistvad jooned minu kandidatuuri puhul? tooksin neist välja neli. esiteks, ma olen õnnelik eurooplane ma, mul on äh, Saksa kodakondsus, ma kasvasin üles äh, Saksamaal ja mu pere äh, elab endiselt seal, aga elu ja armastus ähm, suunas mind hoopiski Prantsusmaale, kui ma olin kahekümne, kahekümne aastane ja ma abiellusin Prantsuse arhitektiga ja nüüd nimetangi oma koduks Prantsusmaad ja ka meie lastel on palju laiemad horisondid, nad on õppinud äh, Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Itaalias ja USA-s, nii et nad on täielikult kasutanud vabadus, liik-, liikumisvabadust Euroopa Liidus. teiseks, minu elukutseks on teiste inimeste vabaduse kaitsmine ma hakkasin tööle kaheksakümne üheksandal aastal Euroopa Nõukogus, Berliini müür oli just langenud ja mina olingi inimõiguste mekas. Euroopa Nõukogud peeti tollal Euroopa Liidu eesruumiks. erinevad tingimused, mis on seotud inimõiguste, õigusriigi ja demokraatia põhimõtetega, need olid seotud ka äh, laienemistingimustega ja ma aitasin äh, erinevatel riikidel jõuda läänelike standarditeni. Albaanias näiteks ei olnud äh, justiitsministeeriumi, ma aitasin seda üles ehitada ja riigid, kus ei olnud oma haldusõigust, aitasin ma halduskohtuid luua ja koost-, osalesin ka eh, haldus eh, sinu jaoks raamatu, käsiraamatu koostamisel. korruptsioon oli väga suureks eh, mureküsimuseks. Euroopa Nõukogu valmistas ette tsiviil- ning karistusõiguse konventsioonid selleks, et korruptsiooni vastu võidelda ka mina olin selles ekspertrühmas, mis selle konventsiooni äh, koostamisega tegeles. mõned äh, aastad hiljem äh, küsi-, tekkis küsimusena üles, kuivõrd usaldusväärsed on ri-, uute riikide saavutused ja siis hakkasin mina tööle monitoorimisüksuses, mis aruandeid, usaldusväärseid aruandeid riikide kohta koostas. ma töötasin äh, kahe tuhande esimesel aastal, kui toimus äh, üheteistkümnenda septembri terroriakt Interpolis. ombudsman on äh, minu äh, erialaks ombudsmaniks olemine. kui pöördusin tagasi Euroopa Nõukogusse, siis töötasin Hill Roblesi jaoks tema, äh, tegemist on siis endise Hispaania ombudsmaniga ja tema kasutas oma kolleegide võrgustikku selleks, et oma rahvusvahelist mandaati paremini äh, täita. ma äh, koostasin kolleegide võrgustiku, kuhu kuulusid ombudsmanid neljakümnest riigist Portugalist Venemaani ja Norrast Küproseni. meil, meie ees ma, ma olen koolitanud ombudsmane selleks, et nad oskaksid tegeleda inimõiguste juhtumitega, et nad oskaksid äh, Eh, infovõrgustike luua ombudsmanide vahel. Vahemere ombudsmanide liit, mille eh, moodustasid eh, Prantsusmaa, Hispaania ja Maroko ombudsmanid, see samuti sai loodud minu osalusel. samuti osalesin aktiivselt Vene regionaalsete ombudsmanide võrgustiku loomisel ja mul on hea meel, et mul on võimalik olnud ombudsmani äh, ametikohta puudutava seadusandluse loomisele kaasa aidata mitmetes riikides. kahjuks Itaalias ja Mon-, Monacos ei ole need jõupi-, jõupingutused veel vilja kandnud. nii et äh, võib öelda küll, et mul on, äh, et ma olen täiesti tuntud nimi ombudsmanide maailmas. ka sõltumatus on üks minu äh, omapäradest. me peaksime kindlasti, teie parlamendiliikmed peaksite kindlasti ära otsustama, milline peaks olema ombudsmani sõltumatus. minu ombudsmaniks eh, olemise eh, puhul on sõltumatus optimaalne, see puudutab nii palju, eh, nii parteisid, huvigruppe kui riike. kuna olen olnud riigiteenistuja või rahvusvahelistes organisatsioonides tööl enam kui kakskümmend aastat ja olen sõltumatuse reeglist kinni pidanud kõik need aastad milline on minu visioon Euroopa ombudsmani ametikohast? ütlesin teile, et olen õnnelik eurooplane, kuid olen ka mures, sest paljud Euroopa, paljudel Euroopa kodanikel ei ole vedanud nii nagu minul. Nad on lootnud hea elu peale Euroopas, aga elu muutub aina raskemaks ja oma meeleheites nad äh, pöörduvad Euroopa poole süüdistustega, et Euroopa ei ole enda lubadustest kinni pidanud. mina isiklikult ei usu, et vähem Euroopat nende olukorda parandaks, vastupidi, aga kindlasti paremini toimiv ja humaansem Euroopa aitab. ja humaansem Euroopa on Euroopa, mis on lähedal kodanikele, äh, kohtleb neid austusega, kuulab nende mõtteid, lootusi ja palveid Euroopa ei tohiks jätta endast muljet kui ülalt alla öö, valitsusasutus, vaid peaks hõlmama ka rohujuure algatusi. mida saab Euroopa ombudsman selle kõige osas ette võtta? siin on ideid, millega kõik on nõus, kuid mõned, mõnede ideede puhul on rõhuasetused erinevad. kindlasti tõhusus kaebuste öö, läbivaatamisel on üks tähtis äh, element. kindlasti peaks äh, seda tõhusust kogu aeg suurendama ja see on kõigi huvides. ma ei hakka siin kõiki neid erinevaid meetmeid ette lugema, mis üks nendest kindlasti oleks Euroopa ombudsmanide võrgustiku kasutamine. ennetamise tähtsus, me oleme samuti nõus sellega, et Euroopa Liidu institutsioonidel peaks ombudsman aitama jõuda parimate käitumistavade järgimiseni. nii et, et kodanikel ei oleks põhjust äh, kaevata äh, nende peale. nagu härra Diamandouros ütles, on see tegelikult lõputa protsess. ma tahaksin välja tuua selle, et ombudsman ise peaks kindlasti olema selliseks eeskuju äh, standardiks. ja peaksime kindlasti vaatama, vaatama ka, milline võiks olla omaalgatuslike uurimiste roll ombudsmani puhul. ombudsmani, eh, ombudsman peaks enam osalema ka avalikes konsultatsioonides, mida algatab komisjon selleks, et eh, juba alguses nende kaebuste põhjustega tegeleda. nähtavus. nähtavus on üks küsimus, millega, milles ma ei, mul on teistsugune rõhuasetus võrreldes teiste kandidaatidega Äh, on juba öeldud, et inimesed, äh, kui nad ei tea, et ombudsman üldse olemas on, siis nad ei kasuta ombudsmani ametit. Äh, lugesin paljusid ettepanekuid nähtavuse osas, paljud nendest ettepanekutest poleks mulle endale pähe tulnud, aga võib-olla ma hea meelega kasutaksin neid kuid ühes asjas ei ole ma nõus, sest ombudsmani enda nähtavus ei ole iseenesest eesmärgiks, see on ainult äh, vahendiks. tegelikuks eesmärgiks on süsteemi nähtavus, süsteem, mis oleks õiglane ja mis äh, toimiks äh, hästi süsteemis, süsteem, milles on sisse programmeeritud kontroll ja aruandluskohustus midagi, mis rahustab avalikku arvamust, nii nagu härra Van Rompuy kirjutas härra Diamanturusele. Teie, lugupeetud parlamendisaadikud, olete osaks selles süsteemis ja just sellepärast see rõhuasetus, mida mina soovin seada, on koostööl teiega. nii et tegemist oleks siis teie nähtavusega ja seetõttu minu ettepanek äh, kohe esitada, koheselt esitada analüüsi ja informatsiooni kaebuste ja taotluste kohta, mis tulevad teie riigist või teie valimisringkonnast. ja see puudutab ka kampaaniaid, mis on äh, siis äh, planeeritud ja läbi viidud koos teie ja teie rahvusriikide delegatsioonidega koha peal nüüd äh, taotlused äh, toetuseks, ettevan-, ettepanekud, äh, ideed ja küsimused. ombudsman peaks leidma ka erinevaid viise selleks, et kodanikke teenida ja süsteemi teenida niimoodi, et vastu võtta ka toetusavaldusi, ettepanekuid ja ide ideesid ning taotlusi kodanikel ei peaks olema võimalus mitte ainult kaebusi esitada, vaid erinevaid äh, taotlusi. niimoodi, et äh, oleks võimalik ka konstruktiivselt Euroopa masinavärgi äh, käigus hoidmises osaleda. ombudsman siis aitaks ombudsmani ametikohta aitaks ka jõuda õige institutsioonini, õige asutuseni Euroopa Liidus ja siis jõuaksid need äh, taotlused ka otseselt äh, teieni. ja niimoodi oleks võimalik leevendada äh, kodanike frustratsiooni. töö väljaspool Euroopa Liitu. ühelt poolt me räägime sellest, et me peame ette valmistama tulevaste liikmesriikide avaliku halduse süsteemi ja seda saame me teha ka niimoodi, et valmistame ette ombudsmani nendes riikides ja teiselt poolt peaksime me äh, ka äh, tutvustama Euroopa Liidu avaliku halduse toimimist väljaspool Euroopa Liidus, mis tegelikult toimib väga hästi, arvestades seda, et tegemist on viiesaja miljoni elanikuga territooriumiga ja kindlasti see olukord veelgi paraneb. Need äh, esinaine, lugupeetud äh, äh, parlamendiliikmed, on need minu ettepanekud uueks ajajärguks Euroopa Ombudsmani ametikohal. kindlasti rajanen oma töös ka härra Södermanni ja, ja härra Diamantoruse eelmise, eelmiste ombudsmanide tööle. minu sõltumatus, minu kogemused inimõiguste vallas, institutsioonide tundmine kindlasti aitavad kaasa selle ametikoha ülesannete täitmisel ja nüüd ootame teie küsimusi. Thank you, Mr Jäger. So we. suur tänu. me nüüd alustame küsimustega ja sõna saab härra Jaar. suur tänu teile, proua esimees, suur tänu teile, härra Jääger, teie esinemise eest suur tänu, et te siin, siia tulite, meie siin petitsioonide komisjonis oleme teiega samas paadis ombudsmanidega, sest me kõik eh, soovime, eh, me soovime eh, kaitsta avalikkust. Teie tegevus on minu meelest väga oluline. väga paljud kodanikud, kes meie poole pöörduvad, pöörduvad ühtlasi ka Euroopa poole. nii et kõik see, mida me teeme, teeme me seda siis hästi või halvasti, on see, mis ähm, kodaniku arvamust äh, mõjutab ja see mõjutab seda, äh, kuidas nad Euroopasse suhtuvad. minu esimene küsimus puudutab, äh, puudutab, puudutab siis sõltumatuse küsimust. mis on sõltumatus, kuidas te seda defineerite? Te juba jagasite oma arvamust selle kohta, kas teie jaoks on selles vallas ka mingisugused piirid olemas, kas eh, eh, sõltumatusel eh, on sõltumatu inimese jaoks piirid. teiseks, kas, mida te arvate sellest, et ombudsman peaks olema ka saadik, et ta saaks nii-öelda neutraalse mandaadi, mis on teie arvamus selle kohta? teine küsimus, see puudutab eh, pro-, eh, programmi eh, problemaatikat. kui teie praegusel hetkel oleksite ombudsman, siis millised oleks kolm kõige olulisemat ülesanne teie jaoks, kus, millega te alustaksite töö tegemist? ning järgmine küsimus, see inimõiguste harta. Te kindlasti tegelete ka selle küsimusega? aina rohkem on selliseid küsimusi, mis kodanikele muret tekitavad. ja paljud mured äh, võib kokku, äh, võib panna mm, inimõiguste harta nimeta, ühise nimetaja alla, kuid äh, mõned leiavad, et inimõiguste harta on ainult siis mõjus, kui ta meie õigussüsteemi otseselt mõjutab. petitsioonide komisjoni jaoks pole see eh, võimalik, kodanike jaoks poleks see positiivne. samas aga õiguslikult me ju tegutseda ei saa. milline on teie arvamus selle probleemi kohta? viimane küsimus Eh, eh, milline on teie arvates suhe petitsioonide komisjoni ja eh, ombudsmani vahel, aitäh! suur tänu, proua esimees, härra Jääger, mul on väga hea meel teid siin tervitada. kaks küsimust teile kui kandidaadile, võttes aluseks siis teoreetilised tegevuse, kuidas Euroopa võib Euroopa ombudsman eh, defineeriks eh, huvide konflikti. see nimelt mõjutab mitte ainult läbipaistvust ja head haldustava, vaid eh, see mõjutab ka kõrgetasemelisi korruptsiooniküsimusi. me peaksime sellega tegelema nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil. kui teid valitakse ametisse, kuidas teie reageerite sellistele nähtusele, näiteks see Priisi eh, skandaal, Prismi skandaal. Eh. milline oleks eh, teie soovitus Euroopa Komisjonile, kui ta peab läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega vabakaubanduse ja investeerimiskokkuleppe osas. see küsimus ei puuduta ju mitte ainult äh, business as usually, vaid see puudutab väga tundlikke küsimusi nagu läbipaistvus, inimõigused, õigus eraelule, privaatsusele ning äh, siin on, äh, meil on olemas selged reeglid, seda, mis on avalik ja mis ei ole avalik ning äh, seda, kuidas e, võib eraisiku informatsiooni kasutada kelle poolt. nii et loomulikult oleks väga hea selgelt defineerida kust läheb piir avaliku informatsiooni ja klassifitseeritud informatsiooni vahel eh, maailmas, eh, kus eh, mis selgelt mõjutavad meie viiesaja miljoni kodaniku igapäevast elu. suur tänu teie vastuse eest. kõnelejal pole mikrofoni no, no. okei okay,, thank you uh,, Mrs Mazzoni. suur tänu teile, proua esimees. suur tänu härra Jäägerile selle eest, et ta meid külastab. suur tänu teile teie ettekande eest. kõigepealt ma sooviksin teha kõik selleks, et me oleks nõus sellega, et in-, et huvide konflikt ja sõltuvus sõltumatus on äh, seotud hea haldustavaga, et äh, kui äh, hea haldustava eeskirju täidetakse, siis kellelgi ei tekiks küsimusi enam teemal, mis on sõltumatus, mis on huvide konflikt. ning samas peab ütlema, et see ei ole seotud isiklike küsimustega, vaid objektiivsusega Te olete äärmiselt kogenud voli, eh, inimõiguste volinik, te olete kampaaniaid korraldanud ja nii edasi, aga millised eh, on teie eh, ombudsmani tööga seotud kogemused, see on erinev asi ning ma tahaksin, et, et esitaksime, et te meile näite mingisuguse väga raske otsuse langetanud su, suurte institutsioonide vastu ükskõik mida te teete ombudsmanina, te, te tekitate endale vaenlasi. et ei saa öelda, et, et ei saa öelda, et Taida, ma nüüd lähen ära. kas te olete sellises olukorras varem olnud? kui te esitati, esitame suurepärase idee, mida keegi teine pole esitanud. ma saan aru, et miks nad seda teinud pole, et te peaksite pöörduda kodanike poole, üritate kõigile kodan-, küsim-, kodanike küsimustele vastuseid leida, kas te olete üritanud enne seda teha? oleks väga tore, kui oleks võimeline selline süsteem paika panna, kuidas te seda teha kavatsete, aitäh! Go to Mr Paskas for härra Paskas Ďakujem za to, vážená pani. suur tänu, härra Jääger. ma sooviksin äh, küsida teie äh, koostöö kohta, võimaluste kohta äh, rahvus, liikmesriikide ja ombudsmanidega ma arvan, et teie tööfilosoofia, tööstiil peaksid olema üsnagi sarnased. kuidas te su-, suur, suudaks, teeksite koostööd riiklike ombudsmanidega, kui teid valitakse? aitäh su,. suur tänu ja härra Chichester. suur tänu, proua esimees. tere hommikust, härra Jääger, tere tulemast meie komisjoni. Te rääkisite sõltumatuse ja neutraalsuse eh, vajadusest, see on kahtlemata väga sobiv ombudsmanile, samas peab ütlema seda, et on selliseid juhtumeid, kus ombudsmani töö muutub väga poliitiliseks, eriti kui te eh, kaitsete ühe kodaniku või kodanikurühma huve eh, kas riikliku võimu esindaja või Euroopa taseme võimu esindaja vastu või isegi komisjoni vastu, kas me julgeme üldse seda sõna mainida siin? Te ütlete, et te olete õnnelik eurooplane ja toetate Euroopat. kui kaugele te oleksite valmis sellega minema? E, kui väikese inimese kaitsel? E, kas e, väikese inimese kaitse on tähtsam kui võimude ärritamine? teiseks Te rääkisite sellest, et eurooplased äh, vähemalt äh, osaliselt äh, on muutunud väga Euroopa vastaseks, Euroopa kodanik. ja see käib kindlasti minu kodumaa kohta, mida mina esindan, kus arvatakse, et meil on vaja vähem Euroopat, sest see et on küsimusi, mis Euroopas ei toimi, on aspekte, mis Euroopas ei toimi, ei tähenda seda, et äh, meil on vaja rohkem Euroopat. kas rohkem Euroopat ei too kaasa rohkem kaebusi ja rohkem probleeme, mis võivad äh, tekkida? kas äh, on, see on nõks teie poolt, et ombudsmanil rohkem tööd tekitada ning kolmandaks, kas te võiksite öelda, milline on teie lemmiksaavutus? Uh, last... see oli nüüd viimane eh, sõnavõtt esimeses sõnavõtuvoorus, nii et ma annan nüüd teile võimaluse eh, vastata. suur tänu teile, esimees Te küsisite, et äh, kuidas piire paika panna ja kus on sõltumatuse piirid. kus on ombudsmani sõltumatuse piirid? ma pean nüüd, ma olen nüüd mõelnud, et kas seda öelda või mitte, minu meelest on õige öelda, et äh, et ombudsmani eh, staatus, mis eh, reguleerib seda tegevust, eh, ütleb, et ombudsman peab võimalikult sõltumatult tegutseb, ta ei ütle seda, kuidas, kas on olemas mingisugune vanne, kus öeldakse, et ma olen sõltumatu, ma tegelen, tegutsen sõltumatult näiteks ei öelda äh, kuskil seda, mis juhtub siis, kui näiteks ombudsman äh, kui ta tegu, tegu, tegele-, kui ta peab tegelema sellise valdkonnaga, kus mõni tema lähedane perekonna, milles tema lähedane perekonnaliige töötab Euroopa tasandil ma ei oska sellele küsimusele teie eh, küsimusele vastata, te peate ise teadma, kui, ehm, eh, eh, kui sõltumatu võiks ombudsman olla. Te peate ise seda suutma otsustada. kas võiks olla neutraalne mandaat, kas võiks olla neutraalne mandaat Euroopa Parlamendis? see on väga huvitav mõte. see tähendab ju seda, et Äh, et äh, ombudsmanil oleks kohe võimalik äh, reageerida, kui ta tõesti suudaks neutraalseks jääda. nüüd kolm punkti. kõigepealt siis, mida ütle, nagu ütles Alex Panningmeier, kõigepealt peaks, peaks personali tundma, õppima ning ähm, samuti peaks äh, peaks alustama kohe äh, koostööd, äh, peaks hakkama kohe koostööd tegema näiteks parlamendiga. kuidas seda teha, noh, see tähendab seda, et täita oma ülesandeid ja mitte neid ületada teine prioriteet eh, oleks kõiki juhtumeid analüüsida. ning eh, pärast analüüsi pöörduda teie poole, öeldes, et eh, ma näen siin on teatud käitumismustrid. selliste kaebuste kohta, mida tuleks prioriteetselt käsitleda ning kolmas prioriteet, ma oleks pidanud saksa keelt rääkima, see oli viga. kolmas prioriteet eh, oleks see, et eh, institutsioonide liikmed peavad, eh, peavad kõneisikutega koostööd tegema. praegu on ombudsman väga üksi, on samas väga palju inimesi, kes tunnevad tema tööd väga hästi, kes suudavad tema ülesandeid väga hästi selgitada ning see võime see võime, see võime peaks olema äärmiselt kasulik ombudsmanil, ma lähen nüüd üle inglise keelele. kui tegu on inimõiguste küsimustega, siis äh, ei saa ombudsman sekkuda petitsioonide komisjon, samuti mitte lähimuspõhimõtte pärast. Äh, ja praegusel hetkel ei ole selge, kus on võimalik sekkuda, praegu on selliseid inimõiguste aspekte, millega ombudsman ei ole tegelenud. kuid eh, see, et lähimus eh, on eh, olemas ja et otsuse langetajad põhiliselt on rahvusriikide valitsused, on miski, mida me ei saa muuta kuid me saame siiski äh, pöörduda no, äh, äh, liikmesriikide ombudsmanide poole, me saame nendega koostööd teha, et inimõigusi austatakse, et inimõigustest peetakse kinni kõigis liikmesriikides. nüüd suhe ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahel on Eh, täpselt eh, selge olema, mida meie teeme, eh, mida, mida ombudsman teeb, mida teie teete ja see, mida üks ei tee, peaks teine tegema ja see peaks selgesti paika pandama. härra Kostinaru. kuidas huvide konflikti ja defineerida Euroopa ja rahvusriigi tasandil, see on väga keeruline küsimus, väga, siin on kaks küsimust, kõigepealt üks on tõeline äh, Eh, huvide konflikt, teine on huvide konflikti risk või võimalus. seda tõestada, et tegu on huvide konfliktiga, on väga raske. Eh, meil on, eh, siin on vaja siin on küsimus ka põhiõigustes. kas näiteks võib äh, takistada äh, oma abikaasal, lastel, sugulastel teatud kohal mm, töötama, kui suurel määral sõltumatuse äh, kohustus piirab teiste inimeste õigusi. nii et see kõik käib ju kooskõlas teiste inimeste õigustega. ja nüüd prism. prismi skandaal ma tahaksin öelda, mul on siin väga selged isiklikud seisukohad selle skandaali kohta. minu jaoks on tegu eh, topeltstandarditega. siin on tegu inimesega, kes, eh, kes, keda peetakse inimõiguste kaitsjaks, kuid kes teatud tingimustes võib, äh, võib teda süüdistada, äh, äh, võib teda, teda õigus, süüdistada õigusrikkumises. ma ei tahaks siin hakata detailidesse laskuma. ja nüüd veel viimane, viimased küsimused. me ei tohiks kodanike õigusi näiteks ohverdada majandushuvidele siin oli veel üks küsimus, mis puudutas seda, kust eh, läheb läbi piir eh, avaliku ja salastatud informatsiooni ja eh, samuti kodaniku isikuandmete kaitse kohta. siin peab väga selgelt ütlema, et ühest küljest on vaja läbipaistvust ning isikliku, isiklike andmete kaitse teiselt poolt kui isikuandmete kaitse läheb liiga kaugele, siis ei ole võimalik enam läbipaistvust garanteerida ning äh, seda samuti ka mitte äh, vastutus ja aruandekohustust. minu meelest on see andmekaitsekomisjoni küsimus. ma peaksin samas ütlema, et äh, Euroopa ombudsman peaks olema endiselt selle küsimusega seotud. proua Ooken Eh, nüüd eh, hea haldus ja hea haldustava, kui meil on ühtne eh, käitumisnorm kõikidele institutsioonidele, siis me peaksime probleemi suutma lahendada. ma ei usu, et meil oleks võimalik seda täielikult lahendada, sest nagu kõigi seadustega, mida mida täpsemaks sa ei lähe, seda raskem on äh, edasi liikuda. väga, väga detailirikkad äh, seadused võivad olla teatud situatsioonis kasulikud, kuid äh, samas see võib takistada tegutseda, tegutsemist teatud valdkondades mis jääb seaduse alla, mis jääb seadusest väljaspoole, selles on küsimus. mina arvan, et me peaksime olema võimalikult äh, täpne ning äh, see peaks puutuma kõiki äh, haldusorganeid, kuid peaks olema selline valem, mis mis meil võimaldaks hästi defineerida ja aru saada, mis asi on huvide konflikt. me peaks olema eh, loomulikult võimalik aru saada, et kas eh, on tegu tõesti huvide konfliktiga või millegagi, mis tundub olevat huvide konflikt. nüüd te soovisite näidet eh, otsuse langetuse protsessi kohta, raskete otsuste kohta, minul oli vaja otsustada varasemalt ranga otsus, kui ma olin Interpoli e, õigusosakonna juht, e, väga, tegu oli väga tuntud isikuga, kes e, oli Vene televisioonijaamade omanikuga, teda süüdistati Vene võimu esindajate poolt korruptsioonis, pettuses ja muus. ning Venemaa palus Interpoli, et ta välja antaks ma pidin otsustama, kas tegu oli poliitilise tagakiusamisega või oli tegu tõelise ähm, protsessiga. leidsin, et tegu oli siiski poliitilise protsessiga, kuigi ma ei saanud muidugi täielikult välistada, et ka finantsküsimused olid äh, asjaga seotud. ma otsustasin, et äh, seda isikut ei arreteeritaks, ta arreteeriti kusagil mujal, kuid ta hiljem vabastati. aga see otsus, seda otsust oli tõesti väga raske langetada. ja eriti võttes arvesse, et tegu oli siis palvega üle anda isik, palvega Venemaa poolt. ja teil on täiesti õigus kõigi isikute aadress, kes äh, toetust või abi tohet-, äh, soovivad saada, äh, see on tõesti väga keeruline, samas ma olen rääkinud parlamendiliikmetega, kellel on miljon valijat, nad ütlevad, et nad ei saa, nad upuvad kõikidesse nendesse palvetesse ja nõuetesse, mis neile saadetakse. ma leian, et me peaksime Eh, suutma eh, kuidagi hallata või tegeleda enamusega juhtumitest, mis meieni jõuavad. see ei pruugi perfektselt olla tehtud. see minu meelest on ju niimoodi, et kui eh, meil on tegu kaebustega, siis me peaksime teadma, kes mida teeb me ei peaks ainult Euroopa Parlamendi liikmetele kogu koorma jätma või me ei pea laskma Euroopa kodanikele eh, ülesande, eh, ülesande eh, aru saada, kuhu või kellele kirjutada. nüüd härra Paškas, kuidas koostööd teha liikmesriikide ombudsmanidega? see on väga lihtne, on olemas ju sideametnikud, on olemas võimalus, kiire võimalus kontakti astuda, meil on olemas telefonid, meil on olemas eh, elektroonilised sidevahendid. on ainult üks eh, keeruline moment, nimelt selleks peab olema selle kodaniku nõusolek, kes meie poole pöördub. me Eh, samas eh, eh, on ka oluline saada tagasisidet selle kohta, kuidas see olukord, kuidas probleem lahendati. on ju hea teada, et kas küsimus või probleem lahendati kas liikmesriigi ombudsmani poolt või siis selle kodaniku poolt ja mis siis saab, kui kodanik oma probleemile vastust ei saa. härra Chichester. sõltumatus kui palju, kui suurel määral suudaks ma olla sõltumatu, kui tegu on väga poliitilise teemaga, kas ma öö, eh, öö, eh, oleks võimeline kaitsma väikest inimest, oleks küll ja ma usun täiesti sellest, et, et ma oleks võimeline. mina leian, et see on osa minu mandaadist, võib-olla esimesel öö, eh, võib-olla esimesel aastal on mul raske seda näidata, sest see on teie eh, parlamendi valimiskoosseisu, eh, selle koosseisu viimane aasta. ja seda peab olema võimalik tegema, sest muidu teha, sest vastasel korral pole mõtet ombudsmaniks olla. et te ütlete, et teie kodumaal leitakse, et peaks olema vähem Euroopat Teil oli suurepärane mõte, et võib-olla see on minupoolne kaval plaan selleks, et ombudsmanil oleks rohkem eh, oh, oleks võimalik rohkem eh, tööd saada ja rohkem eh, rohkem eh, samuti ka finantseerimisvõimalusi ja rohkem töötajaid minu jaoks. kuid tegelikult rohkem tööd ei tähenda paremat tööd. hästi toimiv Euroopas, ei, see ei puuduta, see ei puuduta mitte suurust, vaid äh, organiseerimisvõimet ja see peaks toimima. ma ei arva, et äh, suurem äh, administreerimis halduskoorem tähendab tingimata paremaid tulemusi. milline on minu lemmik tulemused, töö tulemused on väljaspool Euroopa Liitu äh, aastal kaks tuhat kaheksa seitsesada viiskümmend Vene Föderatsiooni kodanikku eh, eh, teevad midagi, mida keegi ei taha eh, teha, nad nimelt külastavad kinnipidamisasutusi ja kontrollivad, kuidas kinnipeetavaid koheldakse. mul oli võimalus, hea võimalus teha koostööd Vene Föderatsiooni ombudsmaniga koostöös eh, Saksamaa, Hollandi ja üks Vene kommertspank eh, aitasid mul finantseerida neid seitsesada viitekümmet inimest, ilma et nad oleks pidanud riigivõimu poole pööruma. see, ma, see oli minu lemmiktulemus, aitäh. Mr Jeeger and um, for the second round. aitäh, härra Jeeger. nüüd eh, kolmas küsimuste voor. proua Kalaskap. Bobinska Teil on tõepoolest muljetavaldav karjäär, erinevad kogemused Euroopa Nõukogus ja mujal. kindlasti on huvitav vaadata neid küsimusi erinevate vaatepunktide pealt ja kindlasti teie karjäär aitab sellele kaasa me peaksime keskenduma inimeste probleemidele, kuid teiselt poolt on tähtis ka koostöö institutsioonidega. härra eh, Diamantorose töö oli siin väga tähtis. Teie kõnes ja esitluses te rõhutasite ombudsmani äh, töö tähtsust äh, kandidaatriikides, naaberriikides ja tahtsin öelda, et see äh, töö ombudsmani äh, ametikohal on väga tervitatav, nii et siis koostöö mitte ainult Euroopa Liidu riikide vahel, vaid ka meie naabruses. meil on ju erinevad partnerlusprogrammid, idanaaberlus ja nii edasi. ja just äh, siin äh, õigusriigi põhimõtete ning äh, kodanikuõiguste õigus, kodanikuõigusi eiratakse. mul on veel üks küsimus Te ütlesite, et äh, ombudsmani sõltumatus ei ole reguleeritud äh, ja sõltub sellest, äh, kui palju meie seda sõltumatust soovime. see on väga ohtlik, kui seadusandja annab nii palju sõltumatust, näeb ette nii palju sõltumatust, kui ta soovib, sest tegelikult seadusandjad võivad ju muutuda ja see sõltub siis nende suvast, kas te ei leia, et äh, peaks äh, äh, reguleerima ombudsmani sõltumatuse, liiga palju regulatsiooni ei ole kindlasti hea, kuid ma leian, et mingid regulatsioonid selles osas oleksid vajalikud. aitäh, härra Cashman, palun! aitäh, proua esinaine, palju õnne, härra Jeeger, selle suurepärase esitluse puhul. ma olen teiega juba kohtunud ja see inimõiguste teema, mida te edendate, on tõepoolest eeskujulikult läbi viidud. kuid meil on siin erinevaid vaatekohti, nagu te isegi ütlesite, või erinevaid rõhuasetusi. Teil on täiesti õigus öeldes, et äh, kodanike ja Euroopa vahel on praegu teatud lõhe. seetõttu ma ei äh, soovitaks parlamendiliiget praegu sellele ametikohale, et ei tekiks sellist onupojapoliitika muljet. Äh, kuid, kui me räägime nüüd äh, ei vabast juurdepääsust dokumentidele. kuidas teie arvate, et kuidas leida see tasakaalupunkt ühelt poolt äh, tõhus äh, otsuste langetamise protsess institutsioonides ja teiselt poolt kodanike õigus teada, kuidas otsustele jõutakse, kuidas institutsioonid, selleks, et institutsioonid oleksid ka vastutavad selle protsessi eest. härra Puland, palun. Euh, aitäh, äh, proua esinaine, vabandage, et ma hilinesin äh, ma, mul oli endal kõne teises kohas. me oleme juba kohtunud äh, teiega, härra Jeeger, ja mul on ainult üks küsimus teile, kuna kolleegid on juba palju ära küsinud ja see puudutab äh, ombudsmanide võrgustikku. see on võimalus igale kodanikule äh, tagada oma võrdsus kogu territooriumil kahel riigil kahekümne seitsmest ei ole praegu ombudsmani, kuidas eh, või mida me saame teha, mida saame meie teha selleks, et ähm, oleks täielikult kaetud kogu territoorium selle võimalusega ja kõik kodanikud saaksid eh, ombudsmani poole pöörduda näiteks kohtulahendite osas, mis nende õigustest kinni ei pidanud ja lisaks sellele võib küsida ka eh, ombudsmani eh, volituste ebavõrdsuse kohta. näiteks eh, kui pannakse küsimuse alla kohtuotsus Prantsusmaal, siis ombudsmanil on see võimalus, teistes riikides seda ei pruugi olla, Euroopa ombudsmanil ka ei ole. kuidas harmoneerida seda tegevuste kogumit äh, geograafiliselt, eh, kuid ka kvalitatiivselt. aitäh! aitäh, härra Mulan! see oli viimane küsimus, seetõttu annan nüüd uuesti eh, sõna teile vastamiseks. aitäh, esinaine härra Kolaska-Bobinska proua Kolonska-Pominska, enne kui vastan teie küsimusele, teeksin ka ühe märkuse. Teie tervitasite minu mõtet teha koostööd ähm, ka naaberriikide ja nende institutsioonidega. kuid te ütlesite midagi äh, mida ma hea meelega ei kuule, ehk siis, et on mitmeid probleeme põhiõigustega nendes riikides, jah, teil on õigus ja tähtis on, et meil oleks tugev ombudsman Serbia ja Serbias ja oleksid tugevad isiksused, kes õiguste eest seisaksid ühes ja teises riigis, kuid selle mündi teine külg ei peaks olema see, et meie enda riikides ei ole probleeme et sellist sõnumit me ei tohi kindlasti edastada, teie seda küll ei teinud, kuid ma seda tihti äh, kuulen, et äh, me jutlustame inimõiglustes, inimõigustest väljaspool Euroopa Liitu, kuid ise justkui pigistame silma kinni Euroopa Liidu sees äh, rikkumistele. nii et kindlasti enam peetakse inimõigustest kinni, kuid see on ohtlik lähenemine ja põhjus, miks me tegeleme selle teemaga väljaspool Euroopa äh,, väljaspool Euroopa Liitu, on see, et meil on välisteenistus ning äh, me peaksime enda inimõiguste ning põhiõiguste süsteemi äh, tutvustama ja meie enda süsteem peab olema hea ja toimiv selleks, et me oleksime usaldusväärsed. kui me siin tingimusi ja soovitusi äh, näiteks äh, liitumiseks esitame, siis me peaksime igal hetkel olema võimelised äh, selgitama, et meie haldussüsteem on aruandlusele alluv, läbipaistev, õiglane. ja nüüd teie küsimus, kas peaks olema, kas äh, ei peaks olema rangem äh, seadusandlus ombudsmani sõltu- Äh, matuse osas, siis ähm, jah, ma võin kahel käel seda toetada. Äh, praegune artikkel, mis seda teemat puudutab, on deklaratiivne, tõin ennem ka näite. kui äh, pereliige, ombudsmani pereliige töötab institutsioonis, mida, mille osas on uurimine parasjagu käigus ombudsmanil mina äh, siiski pakun välja, et ombudsman peaks selle välja tooma avalikult või äh, samas, äh, kui ombudsman nüüd ei koostaks sel põhjusel üldsegi enda uurimist selles küsimuses, siis oleks jällegi kodaniku huvide vastane. härra Kašman, aitäh komplimentide eest ja kui me räägime siin ähm, tõhusa äh, otsuse langetamise ning aruandluskohustuse vahelise tasakaalupunkti leidmisest, siis äh, tihtipeale me räägime ikkagi otsuse langetamise protsessi puhul institutsiooni eraelust nii-öelda, siseringi äh, protsessidest äh, ei saa näidata oma kõhklusi eh, ning avalikult kõike väljendada ja siis oleks see otsus ka veidi steriilne, sest keegi ei võtaks riski, eh, ei kaalutaks plusse ja miinuseid, sest mõned plussid või miinused ei oleks eh, populaarsed. nii et seetõttu peab olema õigus äh, Äh, nii et seetõttu see sajaprotsendiline läbipaistvusnõue on heale otsustamislangetamisprotsessile pigem kahjuks, kuid milline peaks, kui kaugele me peaksime minema? otsuse langetamise protsessis muutub äh, see pool, äh, see protsess poolametlikuks ja kui sise, sisemine kirjavahetus hiljem muutub avalikuks, Eh, siis eh, sellest hetkest eh, saati tekibki see aruandluskohustus, kuid see ei peaks olema kohe algusest peale niimoodi ja iga haldusüksus peaks ise ombudsmani abiga otsustama, kust, mi-, mis hetkest see alguse saab, kuid see ei ole mustvalge küsimus. kuid see kindlasti sõltub äh, ka dokumenti tüübist, see email, mis saadetakse, see, see kindlasti on juurdepääsetav. samas see, mida kirjutatakse paberi peale, see ei ole ligipääsetav. nii et kui teatud lävendi, formaalsuse lävendi ületatakse äh, äh, selles haldusüksuses, siis saab see ka avalikkuse silmadele nähtavaks härra Odi, eh, muidugi on eh, ombudsmanide võrgustikus eh, teatud lüngad. ühes riigis on vähemalt petitsioonide komisjon ja teise kohta ma täpselt ei oska öelda ja te õigustatult ütlete, kui me vaatame seda olukorda kodaniku, nende riikide kodanike äh, seisukohast, siis neil ei ole võimalik samasuguseid äh, kaebamisvõimalusi kasutada, nagu on teistes liikmesriikides, mida teha? mulle tundub, et äh, ombudsman on äh, kõikide õiguste kaitsja, me ei räägi ainult ühest õiguste valdkonnast, sest on olemas konventsioonid, direktiivid, reeglid, mis näevad ette sõltumatute ametite, asutuste tegevuse ja ka diskrimineerimise vastase, vastased meetmed, kas me ombudsmani saaks panna käituma vastavalt Euroopa normidele, ma ei saa seda välistada. praegu omblet-, ombudsmani äh, mandaadid on tõepoolest väga ebavõrdsed, äh, teil on õigus, tihtipeale ei nimetatagi seda inimest ombudsmaniks. ja me võime öelda, et mingit äh, institutsiooni oleks hea, kui oleks see kõigis riigis esindatud, kuid samas ma ei usu sellisele, sellisesse lähenemisse, sest õigussüsteemid on riikide on väga erinevad. Prantsuse ombudsmani institutsioon sai alguse enam kui kakssada eh, aast-. Eh, Saksamaal sai see alguse kaks, enam kui kakssada aastat tagasi, kuid Prantsusmaal on tegemist midagi uuega, see ei ole üldse osa Prantsuse juriidilisest õigussüsteemist ja traditsioonist ja nüüd Prantsusmaa lõpuks hakkab sellega ära harjuma. nii et pikas perspektiivis see, mida te ütlete, peaks olema tehtav, kuid pikk, lühiajalises perspektiivis see seda ei ole. on võimalik äh, riike veenda, ombudsman äh, peab enda äh, volitusi täielikult kasutama, nii nagu härra Diamandorus tegi seda Küprosele, Türgis, selleks, et Türgi saaks samuti enda ombudsmani. see võttis aastaid ja ma arvan, et tema tegevus äh, tõepoolest veenis siiski lõpuks äh, Türgi võime seda ametikohta looma. nii et äh, lühiajaliselt ma ei näe, et oleks võimalik mingit Euroopa Liidu teadusandlust paika panna, mis kohustaks, kohustaks ombudsmani ametit sisse seadma. teine küsimus oli siis see ombudsmani volituste ebavõrdsus riigiti, kui vaadatakse seda, et volitused ühes riigis on suuremad, siis kindlasti on võimalik ka oma riigis pöörduda seadusandja poole selleks, et neid volitusi suurendada. ennem oli Prantsusmaa ombudsmani volitused väiksemad, praegu on nad ühed suuremad Euroopas. aitäh, härra Jeeger, rohkem meil äh, ei ole liikmeid, kes sooviksid küsimusi esitada, nüüd me võime kuulamise, teie kuulamise lõpetada, kas äh, soovite veel midagi lisada, siis teil on viis minutit veel jäänud. Thank you, chair. aitäh esinaine, kõigepealt ma vabandaksin äh, selle, kuidas ma saksa keeles esinesin. ja teiseks, äh, kui ma nüüd arutelu lõpus vaatan, äh, mida ma õppisin, sest ma tulin siia oma ideedega ja ma kohtusin teie ideedega, kus ma peaksin tagasi tõmbama veidi, kus ma peaksin oma prioriteete ümber vaatama ja see eraldusjoon selle vahel, mis on poliitiline ja mis ei ole, on midagi, mida ma pean kindlasti veel ümber mõtestama, kas ombudsman peab äh, täielikult äh, välja jääma kõigest, mis äh, võib kaudseltki lõhnata poliitilise otsuse järele. see ei oleks, see ei kannaks vilja. väga raske oleks ombudsmanil mitte jääda liiga tagasihoidlikuks ja võib-olla ennast mitte ennast ka peita oma mandaadi taha, kuid äh, peaks ka siiski teatud äh, riske võtma seoses teiste institutsioonidega, võib-olla veidi äh, enda mandaati, mandaadi piire nihutada ja tahaksin tuua ühe tundliku näite, mille osas ma praegu riskeeriksin esimesed äh, äh, troika otsused Küprose osas, kas seal mitte ei olnud ombudsmani tegevuseks äh, ruumi selleks, et äh, esile tuua võimalusi, võimalus, et kodanike põhiõigusi rikutakse selliste otsustega? põhiõigused, ombudsman võib öelda, et siin võib-olla midagi, liiga kiiresti liigutakse edasi, näiteks kodanike omandiõigus või see, et inimesed ei langeks vaesusse vanadusesse, sest võib-olla olid äh, mõne inimese kõik säästud äh, ühes konkreetses palga, pangas. lihtsalt juhtida selle tähelepanu, muidugi peab ombudsman seda siis vaatama ja otsustama, et jah, võib-olla ei olnud põhiõiguste rikkumisi, kuid peaks alustuseks olema siiski olemas keegi, kes äh, võimalikke konflikte käsitleb teatud äh, pigem poliitiliste otsuste puhul, mis puudutavad teatud põhiõigusi. nii et ma siin mõtlen lihtsalt seda kuuldavalt koos teiega, et ombudsmanil peaks olema hääl, mis äh, puudutab enam põhiõiguste küsimusi, mitte jääma lihtsalt ainult protseduuriliste haldusküsimuste juurde ja siis äh, vastutuse ja aruandluse küsimuste juurde. nii et äh, põhiõiguste harta on ju ometigi äh, kõigile institutsioonidele siduv ja see tegeleb sisuliste õigustega ja mulle tundub, et ombudsman on see, kes peaks nende teemadega ka tegelema. aitäh, härra Jeeger!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 Colleagues, we have to... kallid kolleegid, me peame edasi minema oma aruteluga. ja ma tervitan proua Omen Ruitenit. tänu, et olete siin meie ees ja tarvitame nii nagu teistegi kandidaatidega kõigepealt saate sõna kümneks, viieteist minutiks, et tutvustada ennast. sissejuhatuse korras ja siis on küsimused. ja seejärel saavad siis saadikud sõna, aga nüüd kõigepealt teie. suur tänu, mu daamid ja härrad hollandi keel on Euroopa Liidu ametlik keel, aga kui me inglise keeles räägime, siis vähemasti peame silmas pidama, et neljasaja viiekümnel miljonil ei ole inglise keel emakeeleks, nii et sellepärast kasutan oma emakeelt. jah, see kuulamine annab mulle võimaluse endast pisut lähemalt rääkida, rääkida minust endast, minu kogemustest, minu kvalifikatsioonist. ma arvan, et minu taust on heaks eelduseks, et minust võiks saada Euroopa ombudsman. ja ma tutvustan teile ka oma nägemust sellest, kuidas ombudsman peaks tulevikus töötama. meil on kolm naiskandidaati ombudsmani ametikohale. ja miks mina tahan ombudsmaniks saada? nimelt äh, mul on suured kogemused vaidluste lahendamise vallas. kuni jaanuarikuuni ma olin äh, Hollandi sihtasutuse äh, eesotsas, mis just tegeleb meil konfliktide, vaidluste lahendamisega. see loodi, see sihtasutus aastal üheksakümmend kolm, aga minu juhtimise all tollane väike Eh, organisatsioon on nüüd eh, kuni nelikümmend erinevat komisjoni ja hõlmab eh, pea kõiki sektoreid. ja ma olen väga uhke selle üle, et seda meie organisatsiooni on peetud lausa eeskujuks Euroopa Liidus alternatiivsete kohtu, alternatiivsete vaidluste lahendamise vallas kohtuvälise eh, vaidluste lahendamise vallas. nii, ja me tegeleme siis alternatiivsete vaidluste lahendamisega ja ka online vaidluste lahendamisega, ARD-ga ja ORD-ga ja Euroopa Komisjon on meiega tihtipeale konsulteerinud, meil on väga palju eh, huvilisi külas käinud, nii et eh, suured kogemused on mul kogunenud, millele ma saan tugeneda, kui minust peaks saama ombudsman. ja nüüd minu isikust, ma olen üheksakümne, eh, kaheksakümne esimesest aastast parlamendisaadik olnud. Eh, enne seda ma olin Hollandi parlamendi saadik ja kaheksakümne esimesest aastast peale, nagu öeldud, Euroopa Parlamendi saadik. mul on minu oma stiil, jah, see on nii. Need, kes minuga koos on töötanud, eh, tõesti teavad seda minu lähenemisviis on järgmine, ükskõik mille kallal ma töötan, päevast päeva, tähtis on rääkida inimestega, ka us-, austada teiste inimeste seisukohti. E, nii on võimalik sildu rajada ja häid tegevuspoliitikaid arendada. E, ma olen ka väga pühendunud tulemuste saavutamisele ja ma ei anna sugugi kergesti alla nagu teie ja teised demokraatlikult valitud saadikud, minagi tahan saada parema tulemuse oma kodanike jaoks. ma pean olema juurdepääsetav, alati kättesaadav kodanikele, selline on minu moto. ja ma olen sügavalt äh, õigluse eest väljas. õiglus on midagi mida ma tahan tõhusalt kaitsta. miks on ombudsmani ametikoht minu jaoks niivõrd oluline? ma arvan, et me elame ajastul, mil äh, Euroopa Liidu poliitika mõjutab tugevasti kodanike elu. Äh, kodanikud on silmitsi nende osutu-, otsustega, mida Euroopas langetatakse, kogevad seda igapäevaelus, ükskõik, kas me räägime siin sotsiaalkindlustusest, sotsiaaltoetustest, pensionidest, ükskõik millest. loomulikult ombudsman ei saa kõiki probleeme lahendada, aga ombudsmani institutsioon saab eh, oma panuse anda sellesse, et kodanikud jälle hakkavad Euroopa Liidu usaldama kodanikud peavad teadma, et keegi on nende poolel, keegi kuulab nad ära ja on valmis neid abistama. mõistab nende muret ja saab eh, ka korrigeerida Euroopa Liidu tegevusi, kui see vajalikuks osutub. nii et ombudsman institutsioon ja ombudsman ise saavad muuta Euroopa Liidu poliitilist kultuuri. Eh, Euroopa Liidu institutsioonid peavad Äh, leidma käsitamist kui avatud, õiglased, läbipaistvad. ja bürokraatia peab avaldama informatsiooni, suutma oma vigu korrigeerida ja olema teenistusvalmid kõikidel tasanditel. kui me vaatame kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Eurobaromeetri ülevaadet, siis sealt me näeme, et meie kodanike jaoks on väga tähtis see, et nad saaksid kaebuseid esitada ombudsmanile. artikkel kakssada kaheksakümmend üheksa asutamislepingus ütleb, et Euroopa Liit peab toetama ombudsmani seda avatult ja läbipaistvalt. Eurobaromeeter ütleb et, et nelikümmend kaks protsenti Euroopa Liidu kodanikest leiab, et Euroopa Liidu administratsioonid, institutsioonid ei ole praegu piisavalt avatud, nii et ombudsman äh, on see instants, mis peab aitama kodanikel leida oma tee Euroopa institutsioonide rägastikus. ta peab olema Euroopa Liidu kodanike õiguste eest seisja. nüüd konkreetsemalt. ombudsmani eh, ametikoht on muutunud läbipaistvaks, tugevaks ja tõhusaks institutsiooniks. härra Diamanduros ja härra Söderman on teinud ombudsmanidena suurepärast tööd ja mina tahaksin tugineda nende tööle, aga see ei tähenda seda, et ma istun lihtsalt pagusi. ei, ma tahan kasutada oma energiat, oma loomelisust, sellest, et edasi arendada seda väga tubli institutsiooni, tugineda sellele, mis on saavutatud ja hõlmata ka neid valdkondi, mis praegu võib-olla ei ole piisavalt hõlmatud. aga loomulikult ma saan seda teha koostöös Euroopa parlamendiga, eriti petitsioonide komisjoniga ainult. ma tulen selle juurde veel tagasi, aga ma tahaksin rääkida järgmistest. ombudsman peab olema nähtav ja ligipääsetav, ei ole võimalik oma tööd teha, kui te, kodanikud ei tea, et teie olete olemas ja millised pädevused ja võim ombudsmanil on. kui ma vaatan aastaaruannet aastast kaks tuhat kaksteist, siis ma näen sealt et väga palju oli juhtumeid, aga seitsesada nelikümmend ainult nendest öö, olid ombudsmanil menetluses. väga palju tuli tagasi lükata, aga see näitab, et siin on veel võimalik väga palju ära teha. veebisaidilt juba jagatakse informatsiooni kodanikele, aga annab rohkem ära teha. ombudsman peab olema kiire oma töös ja tõhus kui kodanik tuleb kaebusega ombudsmani juurde, siis see kodanik tahab ka kiiresti vastuse saada. ja praegu ma näen, et üksteist kuud kulub ühe juhtumi käsitlemisega, käsitlemisele keskmiselt, aga üks kolmandik juhtud menetlusid on selliseid, kus kulub üle aasta nende menetlemiseks. nii et mina üritan teha kõik, mis minu võimuses, tuginedes sellele, mida eelmised ombudsmanid on teinud ja üritan vähendada seda menetlemise aega veelgi. alusleping räägib kolmekuulisest tähtajast, mille kestel institutsioonid peavad vastama kodanike pöördumistele ma usun, et meil võiks olla härrasmeeste kokkulepe Euroopa Liidu institutsioonide vahel kiiremini vastata, kui võimalik. ja veel üks asi, mida ma kavandan. mul on minu kodu eh, vaidluste lahendamise organisatsiooni töös selline kogemus, et meie väga mugav on töötada, kui me registreerime digitaalselt iga juhtumi ja paneme selle üles online, et saaks jälgida selle numbri järgi, mis on omistatud juhtumile, kodanik ka vaadata, kuidas tema juhtumit menetletakse. nüüd eh, põhiõiguste harta ja ombudsmani tegevus. ombudsmani jaoks on põhiõiguste hartaga seonduv väga tähtis töövaldkond ja see on ka minule väga südamelähedane teema põhiõiguste hartal on samasugune staatus nagu Lissaboni lepingul ja sellepärast tuleb seda kohaldada täiel määral Euroopa Liidu institutsioonides, agentuurides ja mujal ja see on midagi, mida peab kogu aeg silmas pidama. ja harta sätted tuleb integreerida kõigesse Need sätted peavad olema kõigi Euroopa Liidu institutsioonide eh, geenides nii-öelda. ja siin ma ei räägi ainult artiklitest nelikümmend üks ja nelikümmend kaks, vaid kogu põhiõiguste harta tekst tuleb integreerida institutsiooni tegevusse. kui me vaatame ombudsmani põhikirja, siis koostöö institutsioonidega liikmesriikides kaitsmaks inimeste põhiõigusi on lausa sinna kirja pandud, ja siingi annab väga palju veel ära teha. kui me vaatame Europarameetri ülevaadet, mille ma juba viitasin, siis sealt me näeme et, et kaheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu kodanikest ei oma piisavalt informatsiooni põhiõiguste harta kohta. nii et kui mind nimetatakse ametisse ombudsmanina, siis siin ma teeksin küll palju ära. ja neljas märkus, see puudutab koostööd ombudsmani ja Euroopa Parlamendi vahel. Euroopa parlament ja eriti petitsioonide komisjon ja Euroopa ombudsman on loomulikud liitlased ja tihedad kontaktid petitsioonide komisjoniga, komisjoniga on sellepärast peatähtsad. mitte ainult siis, kui aastaaruannet tutvustatakse, vaid kogu aasta kestel peavad kontaktid olema tihedad. ma nägin parlamendi resolutsiooni informatsioonist, et kuus ja pool aastat on meil olnud kaheksateist eri raportit. ma arvan, et see arv võiks kasvada. see ei tähenda seda, et me peaksime iga kuu mingi eriaruande esitama, aga küll me peaksime hea seisma selle eest, et tegemist oleks kasuliku instrumendiga nende eri raportite näol. ja veel üks asi, Euroopa Parlamendi resolutsioon ka rääkis sellest, nimelt hea haldustava eeskiri. Euroopa Parlament koostöös Euroopa Ombudsmaniga on väga palju ja tublit tööd teinud ära mulle meenuvad raportid, mis Margaret Kassleri poolt vastu võeti aastal kaks tuhat üks, oli palju teisigi häid raporteid. ma arvan, et selline hea haldustava eeskiri peaks kohalduma kõikidele institutsioonidele ja mida meil siin tegelikult vaja on, meil on vaja regulatsiooni mis eh, oleks nagu Euroopa Liidu poliitika ja praktika seadus. ja see peaks olema ühtne kõikidele institutsioonidele ja ombudsman saab siin väga palju ära teha selle dokumendi väljatöötamisel. aga loomulikult peab olema kontaktis kõigi institutsioonidega ja siis saab otsustada, kas sõlmida mingisugune institutsioonide vaheline kokkulepe selleks. aitäh, seda ma tahtsingi öelda. suur tänu, proua Omen-Ruiten. alustame koordinaatoritega. härra Jaar kõigepealt. Äh. suur tänu proua esimees ja suur tänu ka proua Omen Ruiten selle lühitutvustuse eest. ma olen siia kirjutanud, et inimeste huvis, huvides töötamine, jah, see on tõesti see, mida ombudsman eh, peab tegema, ombudsman või ombudswoman peab tegema. jah, inimeste nimel tegelemine, jah, petitsioonide komisjonist me oleme sellest eh, ikka ja jälle rääkinud ja meil on hea kogemus siin vallas. nii et väga hea, et meil on selline pühendunud kandidaat. mõned küsimused on juba teie tutvustusest vastuse saanud. aga nüüd veel mõned küsimused juurde. kõigepealt kolm kõige tähtsamat asja kui te saate selle ametikoha, siis millised on need kolm kõige tähtsamat teemat, millega te tahate tegelema hakata? millised on teie kolm prioriteeti nii-öelda? teine küsimus puudutab nähtavust, ombudsmani nähtavus. on hea, et te sellest rääkisite, et ombudsman peab olema juurdepääsetav, ligipääsetav, nähtav. ja petitsioonide komisjoniga on ju tegelikult sama asi. ja kuidas nüüd parandada ombudsmani institutsiooni nähtavust? see käib sellisel juhul ka petitsioonide komisjoni kohta ja inimõiguste teema, põhiõiguste harta, petitsioonide komisjoni jaoks ja ombudsmani jaoks väga tähtis teema. Te rääkisite väga selgelt sellest, milline on praegune olukord me saame kaebusi ombudsmani büroos kogu aeg. ühelt poolt e, need kaebused on õigustatud, aga hartat saab kohaldada alles siis, kui e, Euroopa Liidu õigus e, kohaldamisel on tehtud vigu. Eh, tihtipeale, kui me vaatame eh, mõnda kaebust, me näeme, et see on õigustatud. aga eh, me ei saa teda menetlusse võtta, meil ei ole instrumenti selleks, sest tegemist ei ole Euroopa Liidu õiguse kohaldamisega. mida teie siin tahate ära teha, meil on põhiõiguste harta ja samas volitused, mis kuuluvad liikmesriikidele ja veel üks küsimus. ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahelised seosed ja sidemed. tähtis on, et need tugevneksid võimalikult kiiresti. suur tänu, härra Jaar ja nüüd härra Kašman. <clears throat> ma tänan, proua Omen Ruiten. jah, ma kiidan teid teie sissejuhatuse eest, aga ma kuulsin ainult viimast kahte kolmandikku. tulin natuke hilja. tahaksin äh, tõesti rääkida sellest ka, millest äh, proua Postularu rääkis, kiire reageerimine äh, pöördumistele. kuidas seda tagada? ja põhiõiguste harta ja see, mida härra Jaar juba küsis, ma jagan teiega seisukohta, et see peaks olema esirinnas ja kohalduma kõikidele institutsioonidele. nüüd arvestades, et põhiõiguste hartat kohaldatakse ainult Euroopa Liidu õiguse rakendamise puhul, aga kuidas suhetes institutsioonidega seda paremini kasutada. ja jah, te rääkisite heast haldustava eeskirjast ja äh, proua Kesslerile viitasite, kes tegi väga tubli tööd selle teemaga ja ma tänan teid selle viite eest. ja te ütlesite, et on loomulik äh, liitlase suhe parlamendi ja ombudsmani vahel kas te tahate sellele veelgi paremini tugineda? aga kui on tegemist mingi konfliktiga, kui parlament ja ombudsman ei ole ühel meelel ühe või teise kodanikku puudutava resolutsiooni osas, kuidas te siis talitate ja proua Postunaro juba küsis midagi, mida ka mina tahaksin küsida, ma vabandan, väga palju küsimusi on, osa kattuvad. Äh, millist nõu te annaksite Euroopa Komisjonile, kui peetakse läbirääkimisi näiteks äh, põhimõttelise kaubanduslepingu üle näiteks USA-ga. ma tänan, proua Auken. suur tänu. suur tänu, et tulite ja ettekande meile tegite. ma tulen otse selle juurde, mis mulle kõige rohkem muret valmistab. kolme kandidaadi puhul, nimelt parteiline kuuluvus Te ütlesite ka oma sissejuhatuses, et te olete vastutavad valijate eest, aga eh, keegi ei tea, kuidas täpselt olla vastutav. me oleme kõik programmide alusel valitud parlamenti ja te ütlesite, et te kuulate oma valijaskonda Te peate silmas kõiki loomulikult seejuures. aga tõlkest mulje jäi mulje, et te võib-olla mitte kõiki e, ei e, esinda, vähemasti taanikeelsesse tõlkes tuli selline mõte nagu minu kõrvu, aga European Voice kirjutab siin teist kus te intervjuu andsite, te ütlesite, et ombudsmani sõltumatus on samasugune nagu voliniku sõltumatus, aga volinikud peavad olema liikmesriikide huvidest sõltumatud. samas ombudsman peab olema sõltumatu nagu kohtunik. ja see on hoopis teist liiki sõltumatust. see on objektiivne, mitte moraalne nähtus. me kõik oleme valitud ja te ütlesite, et meie valitud saadikutena on kõige paremad inimesed ombudsmani kohale kandideerima, aga siin te ajate sassi ombudsmani ülesanded ja poliitiku ülesanded ütleme, et kui te ei ole poliitikuna tegutsenud mõnda aega, siis on teine asi, aga kui te olete otse valitud öö, siia parlamenti, siis sellest ei piisa, kui te väidate, et te olete sõltumatu, aga kui me oleme juba parlamendi saadikud, siis meid ei nähta sõltumatutena, vaid ikkagi oma parteide esindajatena siin. ja te ütlesite, et te tahate head haldustava eeskirja institutsioonidele, olen sellega täitsa nõus, aga kui te siis määratlete sõltumatuse, öeldes, et te olete parteipoliitiline esindaja, samas sõltumatu, siis kas te ei leia, et sõltumatust tuleks ka kuidagi reguleerida tekstiga ja kirjeldada seda, mida see sõltumatus siis ennast kujutab. huvide konflikt seda ei tohi eksisteerida, see on täitsa objektiivne, sama lugu on erapooletus, mis on täiesti objektiivne mõiste kirjeldamaks sõltumatust. ja lõpuks tahan läbipaistvuse kohta küsida. ma nägin, et eh, tuhat nelikümmend üheksa määruse hääletamise puhul, kui me viimane kord hääletasime, jäite erapooletuks. Teie olete ju läbipaistvuse eest, miks te siis ei toetanud parlamenti hääletamisel kümme nelikümmend üheksa üle. ja veel Orhüsi konventsioon ja keskkond ja rohkem läbipaistvust, suurem kaasalöömine ja osalemine kui määruses tuhat nelikümmend üheksa. kodanike osalemise suurendamine, jah, kindlasti toetad seda, aga miks te jäite erapooletuks, kui me hääletasime tuhat nelikümmend üheksa üle? proua Wortmann um,. Like have... kõnelejal ei ole mikrofoni sees ah.. Jetzt geht's, jetzt geht's. okei, thank you very much. suur tänu mina tahaksin tõstatada kaks küsimust. esimene tuleb minu fraktsiooni kolleegilt ja proua Auken juba rääkis teie hääletamisest. miks te jäite erapooletuks, kui me hääletasime seda väga tähtsat teemat, mis puudutab ka eh, eh, ju tegelikult Euroopa Liidu ombudsmani seisundit ja kuidas teie suhtud sellesse, mis puudutab avalikkuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele. ja kui te olite ALDE fraktsioonis, siis te rõhutasite, et te ei ole parteipoliitiline kandidaat ja teie olete sõltumatu. aga kuidas seda äh, väidet nüüd teie hääletamisega kokku viia? ja teine küsimus. ma olen selle üle pikka aega nüüd äh, mõtteid mõlgutanud meil on tõesti ranged eelarvelised kokkuhoiumeetmed Euroopa Liidus praegusel raskel kriisi ajal. kuidas teie oma tööd näete nendes kitsastes oludes, sest ombudsmani kasutusel ainult teatud eelarve ju, ei saa seda ületada. kuidas töö tõhusamaks seetõttu muuta ühelt poolt ja teiselt poolt, kuidas suurem edu tagada nende kitsaste vahenditega. Thank you. suur tänu. ma ei näe, et härra Chichester siin saalis oleks. niisiis, võib-olla siis lõpetame koordinaatorite küsimuste vooru ja annan Eh, sõna tagasi proua Omen Ruitenile. suur tänu. proua Vertmann, juurdepääs dokumentidele eh, tagada avalikkusele, see on minu jaoks väga tähtis teema ja ombudsmanina ma pean aktsepteerima äh, neid äh, regulatsioone, mis tulevad parlamendist. ja kandidaadina ma ei taha, et mind mõjutaks see arutelu, mis praegu käib. ma olen jah kursis selle aruteluga. avalikkuse juurdepääs on väga tähtis ja samuti on läbipaistvus. aga kuidas see kokku viia nüüd isikuandmete kaitsega. ja see on see konflikt, mis siin parlamendis on tekkinud. ma tean sellest, aga hetkel ma ei võta kumbagi poolt, sest ombudsman ei asu ühe või teise leeri poolele. ta on ainult vastutav selle eest, mis on kirjas põhiõiguste hartas, millised on läbipaistvusnõuded ja nii edasi. nüüd eelarvelised piirangud. ma arvan, et on võimalik olla tõhusam, kui praegu ollakse. vähemasti sellised kogemused on minul küll. isegi kui kaebusi laekub rohkem, siis uusi digitaalseid võimalusi ära kasutades on võimalik töötada tõhusamalt kui eales ja ma arvan, et on mõttekas vaadata ombudsmani veebilehekülge ja petitsioonide komisjoni lehekülgi. kui mina neid vaatan, siis ma arvan, et need kaks peaksid omavahel suuremat koostööd tegema me saaksime teineteist tublisti aidata. ja tõesti, eelarve on ette nähtud. ja kindlasti te ei saa näha tulevikus, et ma hakkaks raha juurde küsima, kui rohkem, kui ette nähtud oleks. proua Auken. Een groot aantal opmerkingen gemaakt proua Auken, te tegite terve rea märkusi. ombudsmani sõltumatuse kohta. ja te isegi tsiteerisite mind. ja mul on minu sissejuhatav kõne ka inglise keeles olemas, ma saadan selle teile ja ma ei öelnud päris seda, mida teie väidate. et ma ütlesin sõltumatust tuleb äh, üles näidata, kui te olete ametikohale asunud ja tõestama, et te olete sõltumatu. siis, ja seda tuleb teha, sest te olete andnud vande Euroopa Kontrollikojale ja peate olema sõltumatu ikka ja jälle siin kojas kui me oleme ombudsmane ametisse nimetanud, siis oleme ka arutanud eh, seda poliitilise kuuluvuse küsimust. ja minu arvates on tegemist suurepärase näitega nüüd. me härra Södermanni arutasime ju ka tema kandidatuuri tollal ja kui härra Söderman võttis vastu ombudsmani ametikoha, siis arutelu kohe vaibus ja härra Söderman, kui tema mandaat lõppes, määrasime ta ametisse teiseks äh, ametioleku ajaks veel. nii et usaldus on minu arvates ülimalt oluline. jah, kardan, et mul ei õnnestu teid võib-olla veenda, see on hea, et parlamendis on inimestel omad poliitilised seisukohad ja veendumused ja nad hääletavad nende järgi. aga ma arvan, et te võite kindlad olla selles, et kui keegi määratakse ombudsmani ametikohale, siis on ta ka sõltumatu. nüüd kõik need kuus kandidaati, kes täna siia kuulamisele tulevad, annavad tunnistust sellest, et äh, nad on juba sõltumatud, sest parlament peab ju kandidatuuri kõigepealt heaks kiitma ja ära kuulama ja alles siis otsustama, keda valida. ja härra Cashman, härra Martines, teie seejuures ju esindate oma kodanike huve ja hääletamisel, väljavalimisel ka tõestate seda. Eh, ombudsman kui ta on ametisse valitud, ei ole sellest hetkest alates enam poliitik ja tema poliitilised kaalutlused heidab ta sel hetkel kõrvale, kui ta ameti üle võtab. kui te olete ombudsman, siis te olete juba loomu poolest sõltumatu ja teil on ju ka kasutada menetlus, mida te saate, millele saate tugineda, kui te tahate ombudsmanist lahti saada, ei olegi palju ajakirju vaja, et käivitada ombudsmani tagandamise menetlus. nüüd ombudsman peab kuulama kodanikke ja samme astuma, kui see on vajalik ning hea seisma selle eest, et Euroopa kodanike huved oleksid, huvid oleksid kaitstud. nüüd härra Cashman, muudatused jah, härrasmeeste kokkulepe institutsioonide vahel jah, ma mõtlen selle üle järele. Eh, põhiõiguste harta see ei pea olema ainult minu pagasis ja minu nii-öelda vereringes, vaid kõigi institutsioonide vereringes. ja ma pean veenma neid selleks. Te ütlesite, et on loomulik liit petitsioonide komisjoni ja ombudsmani vahel aga mis siis, kui konflikt kahe vahel tekib? ma loodan, et üks minu esimesi teemasid on selline, millesse ma saan kaasata ka parlamendi ja siis ma tõestan teile oma sõltumatust. ja viimane, eh, kaubanduslepingud ja minu nõuanne selles osas. ombudsman ei ole ju seadusandja see tähendab seda, et teie siin parlamendis otsustate need asjad. võib-olla poliitiku nägemus või inimlik nägemus, tuginedes eh, harta põhimõtetele, küll jah, aga ombudsman ei ole kindlasti seaduseandja. ja edasi. siin viidati ombudsmani funktsioonile. Saksamaal on eh, selline eraldi sõna Bürgerbeauftragte selleks ja sõna-sõna äh, see tähendabki äh, nagu kodanike ülesandel tegutsejat. ja mina olen endast sellisena näinudki ombudsmani ametikohal. kui Hollandis keegi sellisele ametikohale valitakse, siis kindlasti kaalutakse, kas ta suudab olla selline kodanike esindaja, kodanike ülesandel tegutseja. see ombudsmani ametikoht on minu jaoks väga-väga oluline, sest praegu on meil aeg, mil kodanikud kritiseerivad Euroopa Liitu ja institutsioone väga teravalt. ja ma olen valmis nad ära kuulama ja kui vaja, siis korrigeerima institutsioonide tegevust. ma tahan olla keegi, kes on teenistusvalmis, ükskõik siis, kellega on tegemist kuni Van Rompuy Barrosoni välja. tuleb mõelda ka selle peale, miks inimesed ei tea Euroopas hästi, mida ombudsman teeb, millised on tema ülesanded, nii et jah, sotsiaalmeediast teavitamine, massimeediast teavitamine ja loomulikult ka koostöö petitsioonide komisjoniga on minu jaoks tähtis teema. kui me vaatame eh, internetti, siis see avab meile suurepärased võimalused. kui ma ombudsmani veebilehte külastan, siis kulub mul kaheksateist sekundit, et see lehekülg avaneks. tegelikult peaks see minema palju kiiremini, paari millisekundiga ja loomulikult ka keeleküsimused seal. ma olen äh, seda lehekülge põhjalikult äh, vaadanud, ma arvan, siin annab veel palju paremaks muuta. põhiline on olemas, aga teavitamine peab kõigest sellest, mida me teeme, parem olema. mul on vaja veenda inimesi. ja selleks mul tuleb nendega suhelda tuleb hea seista selle eest, et, et lahendused, mis me välja pakume, on õiged, aga see tugineb ainult avatud dialoogile ja kui teil siis tõesti midagi valesti läheb, siis tuleb ka ausalt tunnistada seda. kui mind ametisse e, valitakse, siis ka minul tuleb läbi teha e, suur areng, ma pean hästi mõistma kodanikke, kui nad minu poole pöörduvad. Lähme nüüd järgmise küsimuste korra juurde ja alustame härra Pulaniga. suur tänu teile, proua esimees, armas Riia, me tunneme teineteist väga hästi ja mind huvitab eelkõige eh, Euroopa eh, ombudsmani võrgustiku, kõikides liikmesriikides ei ole sellist võrgustikku olemas, kuigi on olemas mingisugused vahendajad mõnedes liikmesriikides. Eh, kuid samas neil puudub pidev regulaarne esindatus Euroopa tasandil see täpselt nii ei toimi kas äh, te arvate, et Euroopa ombudsman võiks survestada neid liikmesriike, kus ombudsman puudub, et see koht öö, äh, loodaks? kas te arvate, et, äh, kas te arvate, et öö, ombudsmanide öö, koht Eh, peaks olema seotud ka näiteks kohtu poolt langetatavate otsustega. Eh, meil on Euroopa kodanike aasta praegu, kuid tegelikult iga aasta on kodaniku aasta. mina eh, olen, kui mina oleksin sellise riigi kodanik, siis mind haavaks see, et äh, mul ei ole samad võimalused kui teistes liikmesriikide kodanikel õigusinstantside poole pöörduda, mida teie selle kohta ütleks kommentaariks? ja proua äh, Sanuka. Paldies, äh, es runāšu latviski, äh, jo mans äh, jautājums on. suur tänu teile mul on teile küsimus. ma eelistan läti keelt rääkida. mõtlesin äh, selle peale siis, kui te selgitasite, miks te inglise keeles ei räägi teie emakeel ja minu emakeel. on äh, kakskümmend üks, äh, kahekümne kolmest äh, ametlikust keelest, viissada miljonit kodanikku räägib kahekümne kolmes erinevas keeles. mitte kõik ei saa aga ennast väljendada Euroopa Liidus oma emakeeles, umbes viisteist miljonit Äh, kodanikku räägivad keelt, mis ei ole Euroopa Liidu ametlikud keelte seas, räägiti siin inimõiguste hartast. seal on ka diskrimineerimisvastane klausel, kui asi puudutab siis keelt, mis ei ole ametlik keel. kuidas te suhtute sellesse harta ossa, kui äh, teile saadetakse kaebused Euroopa Liidu institutsioonide kohta. näiteks keegi kaebab, et nad ei ole, nad ei oska ühte keelt ja nad ei saa seega informatsiooni ligi, mida teie sellega teeksite? Eh, ma olen väga hästi tuttav proua Omen Reutenile me oleme mõlemad AFET komisjoni liikmed, samuti oleme mõlemad Türgi raportöörid. ma tean, et ta on äärmiselt aus, äärmiselt objektiivne ja tahaksin te, ähm, tahaksin teda tänada selle eest, et ta selline inimene on nüüd ma siin tahaksin küsida eh, siis tema arvamust eh, ühes Euroopa Liidu liikmesriigis eh, toimunu kohta, kus, mis puudutas siis kodanike õigust arvamust avaldada. mida teie selle arvate kohta, kas teie arvate, et, kas teie arvate, et om, ombudsman oleks saanud midagi ära, teiseks, kas te arvate, et ombudsmani pädevused on piiratud, mina arvan nii, tema tegevusväli on väiksem kui näiteks liikmesriikide esindajatel. näiteks liikmesriigid, teie kodumaal äh, on suuremad pädevused äh, riiklikul tasandil kui Euroopa ombudsmanil Euroopa tasandil, kui teie saate ombudsmaniks, kas te äh, äh, olete, äh, tahaksite arutada küsimust, äh, küsimust äh, siis pädevuste laiendamise kohta, härra Martines, Martines, kellel ei ole mikrofoni? Yo, eh, gracias, presidenta. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a la señora, a nuestra amiga. ma tahaksin tervitada meie sõpra Riiat selle eest, et te rääkisite oma emakeeles mina olen Euroopa Parlamendi asepresident ja tegelen mitmekeelsuse küsimusega, kuid mitte ainult sellepärast, vaid äh, sellepärast, et äh, te, emakeele rääkimine on just selles funktsioonis ombudsmanina palju olulisem kui ükskõik millises teises funktsioonis meie institutsioonides. on vaja Äh, mõelda ka selle peale, et äh, ombudsmanile poole pöördutakse emakeeles. seega on väga oluline, et äh, me peaksime teie institutsiooni puhul ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu puhul, kuigi seda seal ei tehta, mõtlema selle peale, kui oluline on Euroopa demokraatliku iseloomu pärast see, et äh, kodanikud äh, peaksid äh, saama meiega suhelda ja mitte ainult suhelda, nad peaks ka vastuseid saama oma emakeeles. minul oli kolm küsimust. esimene küsimus, lihtne küsimus. Eh, ei meeldi see praegune Eh, ameti nimi, see on eh, krüptiline, arusaamatu kõigi nende jaoks, kes pole rootslased. ma ei tea, kas mul mõnes teises skandinaavia keeles saadakse aru, mida see ombudsman tähendab, enamuse jaoks on see täiesti arusaamatu, eh, segase tähendusega sõna. Hispaania keeles me ütleme rahvakaitsja, defensor del pueblo ma ei tea, kas ka teistes eh, ametlikes keeles kasutatakse sõnu eh, selle ameti kohta eh, sellist sõnu, mis oleks rahvale arusaadav. samuti tuleb öelda, et usaldusküsimused on väga tähtsad. ma sooviksin küsida meie vastaskõneleja käest kuidas äh, teie arvates äh, oleks võimalik äh, usaldust suurendada ning kuidas oleks võimalik praegusest salastatusest välja tuua selle institutsioonist me praegu räägime. see näide selle kohta on see, kui vähe on pöördumisi, kui, kui vähe jõuab pöördumise kaebusi petitsioonikomisjoni kui ombudsmani juurde. tegu on institutsiooniga, millest äh, karjuv enamus Euroopa kodanikke ei tea mitte midagi. ma sooviksin ühtlasi äh, küsida teie käest, äh, kas oleks võimalik seda olukorda muuta ning, ning mis puudutab nüüd salastatust, eh, eh, mina arvan, et ei saa karistada kedagi selle eest, eh, et kuulutakse, kuulutakse mingisse poliitilisse parteisse, mõne, võib-olla sellepärast, et mina äh, Eh, et, et elasin, elan riigis, kus kuni minu kolmekümne seitsmenda eluaastani võis sattuda vanglasse, sellepärast et kuuluti teatud poliitilisse parteisse, minuga see nii juhtus. Eh, minu meelest eh, inimese õigus kuuluda poliitilise parteisse on niivõrd elementaarne, et seda küsimärgi alla seada paneb küsimärgi alla ka demokraatia. tahaksin küsida teie käest seda, kas teie oleksite selle poolt, et oleks selline süsteem, Eh, mille abil eh, võiks eh, näiteks tagasi kutsuda Euroopa ombudsmani, kui ta käitub viisil, mis Euroopa Parlamendi meelest on sobimatu. see on see mm, tõsine probleem, millega ei ole selgust, mille osas ei ole selgust tekitatud. minu meelest peaks eksisteerima selline süsteem, mille abil Euroopa Parlamendis oleks võimalik ombudsmani tagasi kutsuda käitumise pärast, mida eh, peetakse kas ebaefektiivseks või eh, sõltumatuse puudumiseks. Eh, teie, kas teie, proua, oleksite valmis tagasi astuma, kui Euroopa Parlament näiteks hääletaks petitsiooni poolt, mis nõuaks teie tagasiastumist? Eh, väga lihtne küsimus, kas te oleksite valmis eh, tagasi astuma, kui Euroopa Parlament paluks, et te tagasi astuksite, sest Euroopa Parlamendil ei ole minu teada pädevust eh, nõuda, et ombudsman tagasi astuks. kui Euroopa Parlament seda paluks, siis ma tahaksin teada, kas konkreetselt teie astuks tagasi Äh, sest äh, kui tal seda palutakse, siis leitakse, et ta ei ole piis-, teeb oma piis-, tööd teeb piisavalt hästi või leitakse, et ta ei ole piisavalt sõltumatu. minu jaoks, minu jaoks võtab see kokku kogu sõltumatuse küsimuse, kui mina näiteks leian, et Euroopa kui mina leian Euroopa Parlamendis, et, et ombudsman ei ole sõltumatu, siis äh, ma leian, et mul peaks olema õigus seda välja öelda ja sellega, et ollakse partei liige, ei kaotata küll sõltumatust mingit pidi. Thank you and the last one, Mr Bossinaro. aitäh ja nüüd viimasena härra Bossinaro. Uh, aitäh, proua esinaine. üks uh, põhimõtteline küsimus uh, ja see puudutab inimõiguste kaitsmise lubadust teie poolt minu küsimus äh, tuleneb sellest, et praeguse hetkeni äh, volinik Reding, kes hartaga on tegelenud, tema oli selgelt selle vastu, et põhiõiguste hartat koheldakse Euroopa Liidu seadus äh, algus, seadusandluse osana ta leidis, et selle peaks äh, siseriikliku õigusse üle võtma, aga kuidas on võimalik, äh, kuidas teie näete tulevikus äh, põhiõiguste harta kohtlemist? teiseks, võttes arvesse seda saladuse loori ja läbipaistvuse puudumist komisjoni puhul, kuidas teie tagate selle, et läbipaistvus ja läb- äh,, kiire koostöö parlamendikomisjoni vahel oleks tulevikus tagatud äh, hoolimata sellest, kes on ombudsmaniks, on tegemist ju siiski lühikese ametiajaga. järgmisel aastal pärast Euroopa Parlamendi valimisi on jällegi uus konkurss. kuidas te tagate, et selle lühikese aja jooksul on võimalik luua hea alus äh, paremaks läbipaistvuseks ja paremaks koostööks äh, komisjoni ning parlamendi vahel ja lisaks sellele küsimusele on äh, terve rida erinevaid käitumismudeleid liikmesriikide valitsuste vahel, kuidas tagada see, et need standardid, mida meie siin kuulutame parlamendis Brüsselis, äh, ombudsmani ametikohal oleksid ka sidusad ja äh, sarnaselt koheldud liikmesriikidel. kas me võime ette näha mingit võimalust selleks, et läbipaistvus, hea taldustavad, neil oleks samasugune tõlgendus Brüsselis ja liikmesriikides, sest kui mitte, siis meie petitsioonide komisjon jääb kohaks, kus Äh, või, või nii-öelda Jeruusalemma nutumüüriks, kus inimesed, kellel on muresid, äh, saavad seda välja valada. ja petitsioonide komisjon ei saa nende muredele vastata. aitäh, härra Bossinaru. proua Omen-Rüütel. ma alustaksin viimasest äh, küsijast kuidas tagada, et, et saaks otseselt kohaldada põhiõiguste hartat liikmesriikides. vaatame aluslepingut. aluslepingus on selgelt sees see, et, et äh, alusleping kehtib äh, otseselt ja parlament ja nõukogu siis äh, saavad teha muudatusi sellele, sellesse, kuidas see kõik äh, toimib. aga kui me räägime siin nüüd äh, saladusest, konfidentsiaalsusest ja läbipaistvusest, siis ähm, mina olen suurima võimaliku läbipaistvuse poolt. ja siin võib näha ka võimalusi konfliktideks, sest äh, küsimus tõstatub, kuidas tagada et ähm, läbipaistvus ning konfidentsiaalsusnõue üks omavahel konfliktis ei ole, parlament peab siin leidma tasakaalupunkti, sest me peame tagama Äh, privaatsuse, nägin seda kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Need resolutsioonid, mis vasti, vastu võeti ja ma olen neid ka arvesse võtnud, kuid põhimõtteliselt parlamendi liikmed peavad tagama selle, et igasugune uus äh, õigusakt võtab arvesse Lissaboni lepingut, seda, mis on seal paika pandud. kui äh, parlament lepitusmenetlusega algust teeb, siis ei oleks see nii hea, kui nõukogu töörühmad juba teaksid, mis need kompromissid täpselt on, mille kallal te tööd teete. nii et siin on erinevad vajadused, ühelt poolt privaatsuse vajadus, teiselt poolt läbipaistvuse vajadus kui mind valitakse ja ma arvan, et kindlasti mina saaksin siin palju kaasa aidata. kui me nüüd vaatame eh, hea haldustava eeskirja, siis eh, kõikjal peaks olema see sarnane. praegune healdustava eeskiri, mis osaliselt parlamendi poolt koostati ja mida seda nüüd ka rakendatakse, parlament peab äh, sellest kinni pidama. see on äh, otseselt äh, seotud kodanikega, kuid kui me vaatame komisjoni ja nõukogu tegevust, siis see on enam seotud ametnikega et kuidas ametnikud, kes nendes institutsioonides tegutsevad, kuidas nad peaksid käituma? nii et äh, harmoneerimistööd on siin veel palju teha. tulles nüüd selle juurde, mida ütles härra Hadži Georgiu. see pruugi puudutab maksustamist. Ähm, ma ei leia, et äh, see oleks kodanikele kasuks, sest kodanikud peaksid äh, seadusandjat äh, oma koduriigis äh, ühendust võtma seadusandjaga oma koduriigis ja siis riigi ombudsman saaks teha avalduse selle kohta, kuivõrd äh, õiglane see olukord oli või mitte. mina kui eh, rääkides nendest riikidest, kus ei ole ombudsmani praegu, et kuidas mina saaksin seda olukorda muuta, ma saan muidugi üles kutsuda seda institutsiooni looma, kuid eh, suhtlemine kodanikega kõigis liikmesriikides ja parem suhtlemine tihedam suhtlemine äh, kodanikega ja ka inimõiguste organisatsioonidega, ma saaksin kasutada põhiõiguste hartat ja öelda, et kui te seda loete, siis äh, ombudsmani ametikoht on täiesti selgelt osa sellest süsteemist. ma tean neid teemast, mille kallal ma olen varem äh, tööd teinud, näiteks laienemise teemad, riikidel on alati soovitatud ombudsmani ametikoht sisse seada. nüüd härra Martines, tahaksin tänada nende heade sõnade eest mitmekeelsus tõepoolest on tähtis. ja me ei räägi siin ainult inimestest, kes tahavad äh, ombudsmaniga ühendust võtta, vaid ka ombudsmani vastustest. ma olen sajaprotsendiliselt nõus teiega. ja ka härra Stan-, äh, proua Stanoka, ma tean, äh, mil-, milles oli teie küsimus, kui tegemist äh, on olukorraga, kus vene, vene keel ei ole Euroopa Liidu ametlik keel, siis äh, ei ole kodanikul õigust kasutada vene keelt äh, ametlikus äh, taotluses ombudsmanile. seda alusleping ütleb ja ombudsman peab äh, siiski aluslepingust äh, täht-tähelt kinni pidama nii et ma arvan, et keelerežiimiga oleks küll kõik väga hästi, kui mina oleksin sellel ametikohal. nüüd härra Martinese küsimused. sakslastel on samuti äh, inimeste õiguste kaitsja ametikoht ja see langeb kokku ka siis minu soovitud funktsiooniga, ma oleksin kodanike eestkõneleja, nende kaitsja ja minu ülesandeks oleks kaitsta kodanikke Euroopa institutsioonidega suhtlemisel. ombudsman, nii, ombudsmani sõna tuleb Põhjamaade keeltest, taanlased, äh, rootslased, äh, äh, soomlased, neil kõigil on ombudsman, sellenimeline institutsioon olemas, nii et sõna on selline, nagu ta on. me teame vähemalt, kust ta pärineb. ja nüüd küsimus, kuidas ombudsman peaks täpselt töötama? ja mida ta õieti tegema peaks. see äh, ülesanne on põhiliselt äh, usalduse õhkkonna äh, suurendamises. inimene, kellel on mandaat kodanikelt, kuidas ta saaks olla kodanike silmadeks ja kõrvadeks ja kuidas taastada kodanike usaldust Euroopa Liitu. seetõttu me peamegi keskenduma kodanikele ja seda ma sooviksingi teha. oma ametiaja jooksul omet-, ombudsmanina. nii et tähtis on veenda inimesi sildu ehitama isegi juhtudel, kui eh, on erinevad, väga erinevad vaatekohad, ma võin veenda inimesi selliseid omavahelisi sildu ehitama ja institutsioone jõudma kokkuleppele ja oli ka väga konkreetne küsimus minule. kas ombudsman, eh, ombudsmani eh, saab lahti lasta? jah, tõepoolest saab, kui Euroopa Parlament ma muidugi ei sooviks, äh, et äh, parlament nii kaugele läheks, aga kui parlament tõepoolest leiab, et äh, ombudsman on kuidagi salamisi mandaadi tingimusi rikkunud, siis tõepoolest osa parlamendisaadikute otsusest piisab selleks, et äh, ombudsman tagasi astuks ja kui asjad on nii kaugele juba läinud, siis äh, ma arvan, et ombudsmanil ei sobiks enam oma kohale ka alles jääda. nüüd aga härra Hadži Georgiu küsimust, küsimuse juurde Te ütlesite, et teil on minu poliitilise tööga olnud äh, kogemusi ja nüüd härra Bulani küsimus, mitte kõigil liikmesriikidel ei ole ombudsmani ametikohta, see on tõsi. kuidas äh, mõjutada nüüd liikmesriike, et nad selle ametikoha looksid äh, saaks kasutada praegu olemasolevaid institutsioone liikmesriikidel ja on olemas ka põhiõiguste harta. nii et sellele saan ma rõhuda, kuid mul ei ole mingit ähm, ametlikku võimet äh, sundimaks äh, riiki looma ombudsmani ametit. nii, sellega lõppesid täna hommikused ombudsmani kandidaatide kuulamised, tahaksin teid kõiki tänada, eriti proua Omen Rüütenit ja soovin teile palju edu. kohtumiseni pärastlõunal!